Uh, dear colleagues, can we start our meeting? kolleegid, kas me võiksime alustada? kuna meil on üsna pingeline päevakord, ma tahaksin teile kõigile öelda tere tulemast. ja alustaksin esimese päevakorrapunktiga, see on meie päevakorra kinnitamine. kui teil märkusi või muudatusettepanekuid ei ole, Äh, saan ma aru, et me võime selle päevakorra heaks kiita. meie teine päevakorrapunkt on kolmandal, neljandal novembril toimunud äh, koosoleku protokolli kinnitamine. protokoll on teile välja jagatud ja selle koosoleku lõpuks loeme need kinnitatuks, kui koosoleku käigus vastuväiteid ei esitata. kolmas päevakorrapunkt, minu teadaanded kuna hiljem toimub veel ka täna koordinaatorite koosolek, teen ma need teated homme, kui teil midagi selle vastu pole, võime kohe asuda neljanda päevakorrapunkti juurde. mõttevahetus Klaus Kleebiga. vabandust, Klaus Lamber, Lamber, palun. kui te lubate mul edastada üks lühike teade seoses meie raportiga, mida me oleme komisjonis juba hääletanud, äh, see on sotsiaalkorterid ja ma tahan öelda, kuhu kaugele me oleme menetlusega jõudnud. meie ettepanekud on nõukogus veel kord läbi vaadatud, äh, nõukogu soovib mõningaid aspekte muuta me esitasime omapoolsed muudatusettepanekud äh, määruse muutmiseks, nõukogu vajab rohkem aega, rohkem kui ma arvasin oma ettepaneku koostamiseks. eile ma sain selle ettepaneku kätte, täna hommikul toimus trialoog ja me jõudsime kokkuleppele. Äh, siiski tuleb veel mõningad väiksed muudad sisse viia, kuid kokkuleppeni on jõutud, see oli põhiline info, mis ma tahtsin teile edada ja me oleme teadlikud, et vastavalt Lissaboni leppele me jõuame nüüd uude ajajärku, äh, mis võimaldab ka rahvusparlamentidel kaheksanädalalist läbivaatamisperioodi, et lähimuse põhimõttest lähtudes saaksid nad otsustada, kas see põhimõtteliselt on õige või mitte. meie oleme omapoolse töö lõpetanud, kuid ma arvan, et me peame ootama kuni märtsini, enne kui täiskogul otsustame ma tahtsin teile selle info edastada ja mul on hea meel, et me saavutasime kokkuleppe, kuid ma olen veidi pettunud siiski, kuigi ma olen rahul, et Lissaboni leping jõustub, äh, kuid me ei saa nüüd kinni pidada sellest tempost, nagu me tavaliselt oleme harjunud. tänan, Lambert! see oli teade, see ei olnud küll päevakorrajärgne, kuid meil on veel raskusi teise määrusega, kuid ma tänan sind selle info eest, kui rohkem kommentaare praegusel etapil ei ole, võime asuda neljanda päevakorrapunkti juurde, nagu ma juba hakkasin ütlema, see on mõttevahetus Euroopa Regioonide Assamblee peasekretäriga. Ähm, ma tahan öelda tere tulemast Klaus Kliibile, kes on selle assamblee peasekretär. Te ilmselt kõik tunnete teda, kuid ma tahaksin teile meenutada, et Euroopa Piirkondade Assamblee, mis on juba tegutsenud rohkem kui kakskümmend viis aasta-aastat, on suurim piirkondade sõltumatu võrgustik ja see tähendab laiemat Euroopat, mitte ainult Euroopa Liitu. ja see hõlmab kahtekümmend, seitsekümmend piirkonda kolmekümne kolmest riigist ja mitmeid piirkondade vahelisi organisatsioone ja me oleme kutsunud härra Klaus Kliibi äh, Äh, et ta teavitaks meid sellest, millega assamblee tegeleb. ja nüüd eriti seoses uue lepinguga ja äh, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika uue tulevikuga ja kui te lubate, siis ma annan sõna kohe Klaus Kleebile, et ta jagaks meiega oma infot ja sellele järgneb lühike mõttevahetus, palun um.... suur tänu, proua esinaine alustuseks vabandan juba meie presidendi nimel. Prantsusmaal toimub praegu valimiskampaania piirkondlike valimiste jaoks ja seetõttu ei ole meie presidendil võimalik täna siia tulla. kui ma eile jõudsin Brüsselisse ja kõndisin mööda Berlemoni hoonest, siis ma nägin seal seda suurt kuulutust, et esimene detsember on ülemaailmne AIDSi vastase võitluse päev. aga nagu te teate, oli see väga oluline päev sellepärastki, et Lissaboni lepe ometigi lõpuks sai reaalsuseks. tahan ära märkida ka seda, et aastal kaks tuhat kaks hakkas konvent juba selle teemaga tegelema ja Lissaboni lepe on seetõttu minu jaoks väga oluline, ka meie oma piirkonda, piirkondade assamblees peame seda väga tähtsaks, oleme Lissaboni leppe kontekstis juba palju ära teinud. see hakkab kindlasti väga suurt mõju omama ka meile. nagu te teate, Lissaboni lepe äh, avab hoopis uue nägemuse subsidiaarsusest või lähemusest ja ka sellest, kuidas käsitleda erinevaid piirkondi. mul on väga hea meel näha seda, et äh, Euroopa Parlament saab Lissaboni leppega endale tõelised seadusandliku organi õigused. ma arvan, et see saab olema heaks alguseks uueks koostööks ühes, ühest küljest Euroopa Parlamendi saadikute ja teisest küljest valitud poliitikute vahel, kes siis esindavad erinevaid piirkondi nagu Danuta juba mainis, aastal kaheksakümmend viis loodi meie piirkondlik assamblee, meie liikmed on kolmkümmend kolm riiki, nii Euroopa Liidu liikmed kui ka teised riigid, kes kuuluvad näiteks Euroopa Nõukogusse. me hõlmame enam kui kakssada seitsekümmend piirkonda, kolmkümmend protsenti neist on väljaspool Euroopa Liitu, me hõlmame ka Šveitsi ja Norra muuhulgas ja ülejäänud piirkonnad kuuluvad Euroopa Liitu. meil on ka kuusteist organisatsiooni liikmetena, näiteks Piirialade Assotsiatsioon, samuti Püreneede Assotsiatsioon, mis nüüd lähiajal muudetakse ümber ja loomulikult on neid organisatsioone veel teisigi. et selleks, et anda teile ülevaade meie assambleest, me tegutseme kahe samba toel, esiteks esimese samba all on siis meie institutsioonid Brüsselis, mis tegelevad haridustegevusega, väljaõppega, meil on alaliikmed olemas ka erinevates riikides, kus arutatakse rahvusvalitsustega detsentraliseerimist ja teine sammas on siis praktiline koostöö. siia alla käivad väga mitmed erinevad asjad, me võime need rühmitada kolmeks, esiteks vahendame, vahetame kogemusi kasutame selleks erinevaid metodoloogiaid. me loomulikult kasutame ära piirkondade ekspertide teadmisi, nende know-how'd. meil on erinevad äh, väljaõppeversioonid, variandid kasutusel. me kasutame ära kõiki võimalusi selleks, et anda edasi teavet selle kohta, mida üks või teine osapool on ühes või teises vallas juba saavutanud et põhimõtteliselt siis praktikas toimub meil arvamuste ja kogemuste vahetus. me osaleme ka mitmetes programmides, me korraldame näiteks sellist vahetusprogrammi, mis hõlmab sadu inimesi aastas. meil on olemas sellised suvekoolid samuti osaleme sellistes projektides, mida teinekord rahastab ka Euroopa Liit, teinekord me oleme juhtivaks partneriks sellistes projektides, teinekord, mõnikord lihtsalt äh, tavaosaleja enam, enam kui üheksakümmend protsenti meie eelarvest tuleb liikmemaksudest, mida maksavad meie liikmed. ja vähem kui kümme protsenti meie eelarvest pärineb erinevatest rahastamise allikatest ja teinekord tõesti rahastab meid ka Euroopa Liit see tähendab seda, et meie liikmed on liikmed sellepärast, et nad on ise valinud selle võimaluse liikmeks olemine, tähendab seda, et tuleb maksta liikmemaksu. liikmemaks viimase paari aasta jooksul on tõsiselt, on oluliselt suurenenud ja ilmselt see liikmemaks tõuseb veelgi. nii et jah, siis see haridustegevus ja praktiline koostöö on meie aluspõhimõtted. me tegutseme kolme komisjoni näol, meil on olemas majandus- ja piirkondliku arengu komisjon Sotsiaalpoliitika ja Rahvatervise Komisjon ning samuti Hariduse, Noorte ja Kultuuri Komisjon. meil on institutsionaalsete küsimuste alaline komisjon, see on justkui meie selline juhatuse organ ja samuti on meil võrdsete võimaluste allkomisjon, mis on osa meie nii-öelda juhatusest me ei ole selline ametlikult juriidiline, me oleme selline assotsiatsioon, kes äh, hõlmab erinevaid liikmeid. me tegutseme sellise võrgustikuna, enamik meie liikmetest on väga aktiivsed, nad ei piirdu ainult oma liikmemaksu maksmisega, vaid teevad ka midagi enamat. see omakorda annab meile võimaluse korraldada kohtumisi, hõlmata, kaasata kodanikke, teha seda kõike erinevates piirkondades piirkonnad omakorda tegelevad äh, huviesindustegevusega, äh, jagavad äh, välja teavitusmaterjale, korraldavad projekte, erinevaid ettevõtmisi, see kõik toimub üle terve Euroopa. ja minu meelest on meie assamblee puhul ainulaadne see, et me tõesti oleme esindatud kahesaja seitsmekümnes piirkonnas üle terve Euroopa. nii palju siis sissejuhatuseks nüüd meie jaoks oluliste teemade juurde. esiteks alustame küsimusest, millist Euroopat me soovime näha. kas me soovime sellist Euroopat, kus eh, üks seadusandlik akt järgneb teisele või tahame me sellist Euroopat, mida juhivad inimesed, linnad, piirkonnad? mina arvan, et me peaksime looma sellise Euroopa, mis annab kodanikele ja piirkondadele õigused, võimalused, võimaluse võtta, vastutada ja arendada oma piirkonda. ma võiks öelda, et mul on selline ülevaade olemas erinevatest Euroopa piirkondadest ja kui me hakkame võrdlema piirkondi, siis teinekord neid on võimalik võrrelda, aga mõningaid piirkondi kindlasti mitte. mõne piirkonna puhul on näha, et kahekümne aasta jooksul on tohutult edasi liigutud, on olnud tohutu areng, aga mõne teise regiooni puhul seda öelda ei saa loomulikult me saame panustada sellesse, et tagada solidaarsus piirkondade vahel, samuti saame mõjutada Euroopa Liidu institutsioone, et nad tegutseksid selles suunas. nagu ma ütlesin, meie liikmed pärinevad kolmekümne kolmest riigist, see tähendab seda, et meil on kolmkümmend kolm erinevat süsteemi piirkondade organiseerimise kohta, aga oluline on just see, et need valitud poliitikud seal piirkondades on need, kes peavad eh, suutma täita oma kodanike nõudmisi, tavaliselt neil on aega neli aastat selleks, et midagi muuta oma riigi jaoks, oma piirkonna jaoks, oma kodanike jaoks. minu meelest on see väga tähtis poliitikutel ei ole mingit valikut, ükskõik, kas neil on ressursid ja piisav pädevus olemas või mitte, nad peavad tegutsema, nad peavad olukorda muutma ja parandama ja minu meelest nad saavad sellega ka hakkama. ja see omakorda seob tihedalt meid Euroopa Parlamendi saadikutega. me muide viisime läbi uurimuse majandus- ja finantskriisi kohta äh, käesoleva aasta kevadel ja me saime teada, et Euroopas on kakskümmend kaks miljonit VKE-d ja need kakskümmend kaks miljonit VKE-d esindavad üheksakümmend kaheksa kuni üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest ettevõtetest Euroopas. Nad on loonud kaks kolmandikku, on panu-, on panustanud kahe kolmandiku osas Euroopa tööhõivesse, ilmselt kõik seda teate, aga ma tahan veel kord seda rõhutada ja kui selline finantskriis tõesti esineb, selline nagu meil praegu on või oli, siis äh, on just VKE-d need, kes äh, on kõige enam pankrotiohus. ja tegelikult, kui me räägime ainult mingisugusest väikesest protsendimäärast, siis tavaliselt me räägime ikkagi sadadest tuhandetest VKE-dest. piirkondlikul tasandil tuleb sellega tegeleda ja ma nägin äh, Horvaatias äh, ühes piirkonnas sellist äh, väga huvitavat asja, nimelt seal pandi tööle selline tagatise skeem VKE-dele. Nad lihtsalt võtsid sellise tagatismehhanismi ja hakkasid seda rakendama VKE-de jaoks, sest nad leidsid, et nad ei saa lubada seda, et VKE-d lähevad kõik pankrotti, sest siis tõuseb ju tohutult ka töötuse määr. ja neil õnnestus kõige halvemat ära hoida ja see on selline näide selle kohta, kuivõrd piirkonnad on kaasatud võitlemisse majandus- ja finantskriisiga. viisime läbi veel ühe uuringu energia vallas. ka seal oli, olid osalejad põhimõtteliselt igast Euroopa nurgast esindatud, umbes üheksakümmend üks piirkond, üheksakümmend üks protsenti piirkondadest leiavad, et energia on nende kõige tähtsam prioriteet järgmise mitmekümne aasta jaoks ja nagu näha, väga mitmel piirkonnal on juba paigas strateegia selle kohta, kuidas võidelda kliimamuutustega. roheline energia, taastuvenergia, alternatiivsed energiaallikad on ikkagi mitte ainult äh, olulised äh, keskkonnadimensiooni jaoks, vaid äh, nendest on saamas ka võimalik kasvulava piirkondliku majanduse jaoks. selles mõttes näiteks, äh, kui näiteks autotööstus rajab ühe tehase ühte kohta ja sinna tulevad siis paratamatult niikuinii juurde ka erinevad varuosade tarnijad, muud osade tarnijad, siis see annab ju positiivse tõuke kogu majanduse arengule ja tööhõivele loomulikult tuleb arvestada iga piirkonna geograafilist asendit. ka see on faktor, mida tuleb võtta arvesse tööhõive suurendamisel. eelmisel nädalal neljapäeval ja reedel toimus meil peaassamblee kohtumine, kus me kaalusime mitmekesisuse tagamist Euroopas, toodi mitmeid näiteid selle kohta, mida piirkonnad on juba ette võtnud. ja väga huvitav oli see, et üks General, General Electricsi suur ettevõte osales seal, nad tulid, pöördusid meie poole ja tahtsid teada, kas neil oleks võimalik teha meiega koostööd, nii et peaassamblee lõppkokkuvõttes leidiski aset selle General Electricsi peakorteri, peakorteri juures see ettevõte on saanud aru sellest, et väga paljud ettevõtted, mis puudutavad energiat, väga paljud otsused võetaksegi vastu just kohalikul tasandil ja tegelikult kuskil viiskümmend kuni seitsekümmend protsenti nendest meetmetest äh, tõesti pärinevad kohalikult tasandilt. niisiis ma tahtsingi teile tuua näite selle kohta, et piirkonnad suudavad väga-väga palju ära teha, kui neile ka piisavalt pädevust ja võimalusi anda. viisime läbi ühe uurimuse ka detsentraliseerimise kohta ja kuidas on seotud majandusarenguga. see projekt kestis meil kaks aastat me määratlesime ära selle, mida tähendab detsentraliseerimine, millised on need indik-, indikaatorid ja loomulikult on see väga tihedalt seotud äh, finantsressurssidega ja siis äh, ühe koostööpartneriga koos viisime läbi analüüsi selle kohta, kas detsentraliseerimine omab mõju majanduskasvule ja tulemused näitasid, et äh, meil on olemas statistika selle kohta, et tõesti detsentraliseerimine aitab panustada majanduse kasvule kui nüüd siin pole-, polemiseerida, siis ma võin öelda, et tõesti, meil on ka konkreetseid näiteid selle kohta tuua. seda uurimust tegime, viisime läbi konsulteerides mitme erineva eksperdiga, erineva peadirektoraadiga, meile saadeti spetsialiste makromajandusteadlasi, kellega me arutasime kõike läbi ja nad tõesti ütlesid, et esimest korda on viidud läbi selline uurimus, nad leidsid ka, et kasutatud metoodika oli igati asjakohane just sellise uurimuse korraldamiseks. veel üks märkus. oluline on ka see, et piirkondade arengusse panustab innovatsioon, peavad olema pädevad ülikoolid, pädevad asutused, teadusuuringute asutused selliste riikide puhul on oluline just detsentraliseeritus, sest see aitab panustada ka majanduskasvu. ja nüüd ma lugesin, ma ilmselt tutvustan teile neid erinevaid teemasid, millega meie assamblee tegeleb ja siis edasi saate mulle küsimusi esitada. me tegeleme ühtekuuluvuspoliitikaga, oleme seda juba mitu aastat teinud alustuseks küsisime oma liikmetelt, mida nemad ühtekuuluvusest arvavad ja nüüd oleme sellega tegelenud, tegelemegi innovatsiooniga, majandusarenguga. seda selleks, et me ka teaksime, kuidas hakkab praktikas rakenduma see tulevane kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend strateegia. tegeleme kliimamuutustega, energiaküsimusega, maaelu arengu, turismiga, demograafilise muutustega. samuti sellega, kuidas rahastada piirkondlikku tervishoidu Ida-Euroopas ja Lõuna-Euroopas on tervishoid äh, midagi sellist, mille eest maksta, millest tasutakse just piirkondlikest äh, eelarvetest, sama käib ka Skandinaavia kohta. minu meelest Prantsusmaal ja, ja Šveitsis on olemas mingisugused kindlustusskeemid paigas, aga jah, osades riikides on just äh, tervishoiuraha tulemas piirkondlikest eelarvetest ja teinekord piirkondade eelarve üheksakümmend protsenti, üheksakümmend protsendi ulatuses lähebki tervishoidu niisiis piirkondliku tasandi tervishoiu rahastamine, samuti edasi e-tervishoid, IKT kasutamine tervishoius, võrdsete võimaluste tagamine kodanikele, hädaolukorra tegutsemise skeemid, loomulikult kogu kultuurivaldkond, vähemuskeeled, loovus, mitmekesisus, see kõik loomulikult äh, käib kaasas innovatsiooniga. me ei saa ju koolitada ainult insenere, kes oskavad kasutada ühte või teist aparaati, neile tuleb anda selline üldine taustharidus ju ka, me räägime noorte ettevõtlusest, samuti tegeleme sellega, et korraldada erinevaid tegevusi noortele, samuti naistele. käes eelmise aasta lõpus oli meil paigas esimene noorte piirkondlik võrgustik, see võrgustik hõlmas erinevaid noorte nõukogusid ja teisi assotsiatsioone, ka nemad tahavad osaleda meie tegevuses. me tegeleme detsentraliseeritud arengukoostöö edendamisega, käsitleme seal kliimamuutust, energiaküsimusi, neid ennekõike. ma leian, et Euroopa piirkonnad võiksid olla eeskujuks teistele piirkondadele maailmas ja siis on veel meil omad ootused selles osas, mida me ootame uuelt Euroopa Komisjonilt, arutasime seda oma peaassambleel. nii et siin on igasuguseid asju, millega me tegelema. oleme ka Euroopa Parlamendi Euroopa lähimuspõhimõtte programmi osalejaks. mõte on siis selles, et lähimuspõhimõtet tuleb äh, tutvustada nii kodanikele kui ka institutsioonidele, see kõik tuleneb Lissaboni leppest. ja nüüd kokkuvõttes iga teema osas me üritame näha tervikpilti, läheneda eri vaatenurkadest, mõnikord me korraldame konverentse, meil on olemas ka vastavad väljaõppe- või koolitusakadeemiad, tegeleme teineteise kogemuste uurimisega, arvamuste vahetusega nii et äh, me tegeleme ka jätkutegevusega pärast konverentse, pärast erinevate dokumentide avaldamist ikkagi selleks, et äh, meie mõtetest saadaks õigesti aru ning et poliitikud tõesti kasutaksid meie lähtedokumente selleks, et oma poliitikasuunad välja kujundada see on põhiliselt siis see, millega me tegeleme selleks, et piirkondadele antaks piisavalt võimu, pädevust, loomulikult piirkonnad vastastikku toetavad ka teineteist, pakuvad teineteisele väljaõpet, tehakse koostööd piirkondlike kontorite tasandil. piirkondlikud allüksused teevad koostööd poliitikutega, kodanikega ja, ja Lissaboni leppe osas me loodame, et Euroopa Parlament saab veelgi enam panustada piirkondadesse, ma tean, et te olete niigi juba sellega tegelenud ja on ka veidi edasi liigutud juba selles osas, aga meile tundub, et me peame selles suunas veelgi intensiivsemalt üritama edasi minna. ma leian, et piirkondade valitud poliitikud võiksid olla Euroopa Parlamendi partneriks me teame, et arvesse tuleb võtta kõiki Euroopa linnu ja piirkondi, sest Euroopa ei tähenda mitte ainult ühte riiki või ühte linna, see tähendab kõiki neid piirkondi ja kõiki linnu ja meil on ühiseid eesmärke, aitäh! Klaus and... suur tänu, Klaus! ja me oleme kavandanud sellele päevakorrapunktile ühe tunni, mis tähendab, et on veel kolmkümmend minutit aruteluks mul on hea meel, et ei tutvustanud mitte ainult teie tegemisi, vaid ka seda, mis toimub Euroopas piirkondlikul tasandil, mida teevad Euroopa piirkonnad ja sa tõid näite ka selle kohta, kuidas Euroopa piirkonnad tegelikult reageerivad nendele suurtele väljakutsetele, mis seisavad hetkel Euroopa ees. meil on juba kolm kolleegi avaldanud soovi sõna võtta ja äh, ilmselt me anname niipea kui võimalik ja esimesena härra Vlasak ma tänan teid väga oma assamblee tutvustuse eest. Te ilmselt olete teadlikud, et me teeme tihedat koostööd Euroopa regioonide komiteega ja meie äh, parlamendikomisjonina vastutame selle koostöö eest ja seetõttu minu küsimus on ajendatud järgmisest, et kas ka teie teete koostööd äh, äh, regioonide komiteega, Euroopa Omavalitsuste Nõukoguga ja Euroopa kohalike ning piirkondlike omavalitsuste kongressiga. teine küsimus. ma arvan, et koostöövaldkonnas on väga olulised need mootorid ja keskused, kas te teete koostööd ka suurlinnadega? järgmisena härra Tremopolus aitäh. väga huvitav oli see, mida härra peasekretär rääkis. ma sooviks äh, puudutada mingit sisulist teemat, äh, mis on seotud nende poliitikatega, mida me ellu viime. praegu on arutelu, kus äh, räägid, kus osa inimesi pooldavad ühtekuuluvuspoliitika nii-öelda natsionaliseerimist. kas te olete seda arutanud ja kas teil on äh, oma seisukoht selle küsimuse kohta? tänan, proua Fismenova. Язык. Э, благодаря ви за това експозе. Räägin bulgaaria keelt. Ma ще направя всичко Sorry, възможно. Kahjuks on praegu tehnilisi probleeme. ma teen kõik, mis võimalik, et et edastada seda teavet Bulgaaria kohalikele omavalitsustele. Te rääkisite erinevatest poliitikatest. Говорихте, че работите по кохезионната политика. Това е Te rääkisite ühtekuuluvuspoliitikast ja et see on osa teie tööst. me ju teame, et Euroopa Liit rajaneb solidaarsuse põhimõttel, siis mina sooviks küsida, et kas ähm, teil on ette nähtud äh, spetsiaalsed äh, meetmed äh, uute liikmesriikide toetamiseks? me teame, et äh, piirkonnad on väga erinevad ja et erinevused on äärmiselt suured ja osa äh, vähem arenenud piirkondadest äh, on just nimelt minu koduriigis, nii et sellepärast ma sooviksin küsida, et kas teil on ette nähtud poliitika toetamaks neid uute liikmesriikide piirkondi ja ma sooviks küsida, et kas teie partnerid on äh, piirkonnad, valitsused, kuidas äh, need partnerlused on äh, ähm, organiseeritud ja kas teil on äh, ka uusi partnerlusplaane uute liikmesriikide kohalike omavalitsustega? tänan ja ma loodan, härra Klaus vastab nüüd nendele küsimustele. suur tänu! vastuseks härra Vlasakile me teeme koostööd piirkondade nõukoguga ja nad tegelikult ei eksisteeriks ilma meieta, sest see oli meie suur lobitöö tulemus, et luua selline Euroopa omavalitsuste piirkondade nõukogu. sama kehtib ka Euroopa kohalike piirkondlike omavalitsuste kongressi kohta, see, kuidas see kongress on üles ehitatud, on saanud teoks tänu meie assambleele ja need kaks organisatsiooni on mainitud ka selle kongressi eh, loomise preambuluses. kuid samas eksisteerib um, oluline vahe kahe nende uh, äh, konsultatiivnõukogu vahel, üks uh, annab nõu Euroopa Nõukogule ja meie organisatsioonis piirkonnad on liikmed oma vabal tahtel ja nad saadavad erinevaid esindajaid, erinevaid poliitikaid erinevate tegevusvaldkondadesse ja niimoodi saame me tagasisidet kõikidest Euroopa piirkondadest, kahes eelpool mainitud organisatsioonist, mis on konsultatiivorganid, on esindajad, väikesed esindajate rühmitused, mis esindavad kõiki kohalikke, piirkondlikke, provintsi äh,, omavalitsusi vastavates riikides, nii et see on hoopis teine põhimõte ja seetõttu ma mainisin, et meie assamblee kujutab endast koostöövõrgustikku. kuidas me teeme koostööd suurlinnadega? Äh, äh, suurlinnad kuuluvad ka meie liikmete hulka, kuid praegu me teeme rohkem tööd Eurocity suunal. Äh, Eurocities on Euroopa suurlinnade võrgustik. mõnikord võib-olla meie seisukohad lahknevad, kuid põhimõtteliselt me liigume samas suunas. ja Eurocity sekretäriaadi ja meie sekretäriaadi valitseb vastaskõne arusaam, et koostöö on soovitav ja seega normaalne koostöö. vastuseks härra Tremopoulusele. Äh, taasriigistamine, jah, see on tore küsimus, me oleme täiesti selle vastu. me oleme saatnud härra Barrosole paar nädalat tagasi ka avaliku kirja, äh, nii-öelda mitteametliku dokumendi äh, Äh, mis tegelikult ei eksisteeri, aga kõik räägivad sellest ja me oleme võtnud ühendust ka teiste ühendustega, ka Eurocities ühendusega, et kujundada oma ühine seisukoht, äh, väites, et seda me ei soovi. Lissaboni lepingu kontekstist lähtudes, nagu ma äsja mainisin, mainitakse kuusteist korda lähimuse põhimõtet ja sellest tuleb selgelt välja, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oma roll Euroopas täita ja nendesse tuleb tõsiselt suhtuda. ja praegusel hetkel rääkida taasregistamist oleks vale. ja ma varem ka viitasin teile äh, uuringut, mis me oleme läbi viinud detsentraliseerimisest ja majanduskasvust, kus siis kuidas on võimalik rääkida piirkondliku poliitika renatsionaliseerimisest äh, aastal kaks tuhat me kiitsime heaks Lissaboni agenda, nagu te teate, et järgmiseks aastaks peame me olema maailmas kõige kiiremini arenev ja õitsev majandus. Äh, selle mõtlesid välja mõningad Brüsseli ametnikud ja ähm, riiklike valitsuste esindajad, kuid nad unustasid arutada seda läbi nende inimestega, kes tegelikult poliitikat ellu rakendavad, mistõttu tähendab, et see taasriigistamine on problemaatiline. ma olen teadlik, et mitmetes riikides, eriti Ida-Euroopa riikides, Äh, on rohkem keskvõimule suunatud süsteemid, kuid me kogu aeg räägime selleks, et tuleb rohkem pädevusi anda piirkondlikele omavalitsusele, et nad saaksid paremini oma rahalisi vahendeid kasutada, nagu näiteks Strasbourg, kes otseselt läbi pilootprojekti äh, saab Euroopa Liidult saadud rahasid, äh, see on ja mujal riigis Äh, siiski ei suudeta kõiki rahalisi vahendeid ära kasutada ja seetõttu raha tuleb tagasi maksta ja seda sel põhjusel, et rahalisi vahendeid juhitakse tsentraalselt. Äh, proua Hüsmenova küsimus ühtekuuluvuspoliitika kohta. see on ka meie põhikirjas, et meie ülesanne on suurendada solidaarsust piirkondade vahel ja sel põhjusel kahtlemata me toetame ühtekuuluvuspoliitikat, eriti eh, vaesemates piirkondades, eriti Ida-Euroopas. me oleme pidevalt nõudnud, et oleks regionaalpoliitika kõikide piirkondade jaoks, sest ka rikaste liikumisriikidel on probleeme, mida tuleb lahendada, me räägime konkurentsivõimest ja teistest põhimõtetest. ja seetõttu meie soovime sellist ühtekuuluvuspoliitikat mis toetab Euroopaga vaesemaid piirkondi, eriti Ida-Euroopa piirkondi. meie liikmeteks on piirkondlikud omavalitsused, mis tähendab siis teise tasandi valitsusi riigis ja selle tasandi inimestega teeme me otsest koostööd ja mõnikord ka otse äh, riikliku valitsusega, see sõltub olukorrast ja süsteemist riigist. suur tänu, järgmisena Lambert. Um, Eh, esimees, mul on kaks küsimust. esiteks, võib-olla te juba rääkisite sellest, aga te rääkisite entusiastlikult energeetikast ja kliimast. ja kui me mõtleme nüüd süvitsi, mm, kuidas kulutatakse sellel eesmärgil äh, regionaalfondi rahasid äh,, varem see oli kaks-kolm protsenti, nüüd on tõusnud neljakümne protsendile mida te sellest arvate? ja ma ühendaksin selle küsimuse Barka raportiga. Barka ütles, et minge ühtekuuluvuspoliitikat tagasi põhi äh, asjade juurde, tegelege sellega, mida te peaksite tegema. ja ta käivitas arutelu ka äh, finantside äh, sektoripõhiseks jaotamiseks, võib-olla suuremate eesmärkide jaoks suuremaid rahalisi vahendeid eraldada. ja see võib-olla on negatiivne lähenemine Euroopa Regionaalarengu Fondi põhimõtetele. Ehm, millised on teie mõtted meie rahaliste vahendite ajakohastamiseks, et ehm, piirkondadel oleks suurem võimalus valida rahaliste vahendite vahel või peaksime me muutma oma nõnda kompleksset lähenemist? ja teine küsimus, mul on hea meel, et meie komisjoni esimees kutsus teid äh, teie, meiega kohtumisel. kas teil on võimalik ka järgida ja jälgida meie poolt koostatud raporteid, mis on vajalik piirkondade sidusa arengu tagamiseks, kas te olete teadlik sellest, millega meie tegeleme, mille kallal töötame? tänan, härra Piiper järgmisena. jaa, tänku sulle jah, aitäh. ma sooviks ka selle kohta küsida. me kuulsime nüüd, äh, et mida piirkondade, äh, Euroopa Piirkondlik Assamblee teeb, aga, aga te olete nüüd järjest rohkem seotud ka seadusandlusega ja praegu me oleme nüüd siin Regionaalarengu Komisjonis ja äh, teataval määral oleme ka meie Euroopa piirkondade esindajad ja ma küsiks, et mida teie siis ootate meilt ja eriti just meie komisjonilt, et mida järgnevate mm, kuude jooksul see komisjon teha saaks? see oli esimene küsimus ja teine küsimus, et kui vaadata nüüd komisjoni eelteatusid või parka raporteid, siis kultuuri- ja regionaalpoliitika põhimõttelise, edaspidi on vähema tähtsusega kui äh, keskkond, kliima ja sotsiaalküsimused, äh, kuhu jääb äh, majanduslik konkurentsivõime, infrastruktuur, innovatsioon, mis nende, nendest saab, mida teie arvate? järgmisena härra Olenitšik. tänan, esimees, ka mul on paar küsimust ma tahaksin mainida, et ma olen teiega nõus eh, selles osa, mis puudutab teadust ja detsentraliseerimist, kuid nagu eelkõnelejad märkisid, eh, tahaksime esitada küsimusi konkreetsete eh, asjade kohta. Te ütlesite, et teie loodate, et piirkondad saavad suuremat mõjuvõimu, suuremat pädevust, rohkem kui neil praegu liikmesriikides on. seega mida nemad konkreetselt loodavad ja mida teie konkreetselt selle all mõtlesite? milliseid äh, kohustusi tahaksid piirkonnad, piirkondlikud omavalitsused üle võtta kesktasandilt? teise küsimusena tahaksin küsida, milline on teie suhtumine poliitikasse, mis on tavaks saanud Euroopa Liidus, see on nii-öelda makropiirkondade poliitika meil on praegu Läänemere strateegia olemas ja mu küsimus. Äh, kuidas tuleks edasi arendada makropiirkondade poliitikat ja milline on teie suhtumine sellesse? tänan, ma vastaksin äh, esimesena härra Piiberile, ma vabandan, ma vastan inglise keeles minu arvates ta ütles, te tutvustasite meile oma assambleed, aga mida te tegelikult meilt ootate, see on kriitilise tähtsusega küsimus. me sooviksime teiega teha koostööd tulevase ühtekuuluvuspoliitika vallas me tahaksime edastada teile meie seisukohta, mis me oleme oma liikmetega läbi arutanud ka innovatsiooni ja Lissaboni kakskümmend kakskümmend strateegia kohta, eelarve kohta, milline see eelarve tulevikus peaks olema, selle äh, nõndanimetatud mitte ametliku dokumendi üle, mille koostasid eksperdid, mis oli meie jaoks šokeeriv. ja me peame selle vastu tõsiselt võitlema ja ma loodan, et meist saab teie komisjoni partner just selles võitluses. rääkides konkurentsivõimest, jah, täpselt, me soovime, et see tulevikus jääks ka äh, regionaalpoliitika keskmesse ja on võimatu rääkida keskkonnast ja Göteborgi agendast, unustades äh, konkurentsivõime aspektid. Äh, äh, vastuseks härra äh, Van Nistelrooile ra kasutamata rahad ja me saatsime oma liikmetele vastava ülevaate, kui me saime aru, et selles peitub probleem, et piirkonnad ei ole suutnud ära kasutada Euroopa Liidu poolt eraldatud rahalisi vahendeid, mis on ette nähtud energiapoliitika jaoks. miks? mitte sellepärast, et nad ei tegele energiaküsimustega, nad on väga aktiivsed selles valdkonnas, vaid seetõttu, et on infopuudus tekkinud ehm, käimas on mitmeid programme, mida juhivad erinevad peadirektoraadid, millega on kehtestatud erinevaid suuniseid. selleks on vaja piirkondades inimesi, kes suudaks hallata kogu seda džunglit kõikidest nendest toetustest ja seda on väga raske teha suures piirkonnas, suures regioonis ja seetõttu on paljudel piirkondadel tekkinud raskusi äh, olemasolevate rahaliste vahendite ärakasutamisel. see ei tähenda aga, et nad ei investeeri sellesse valdkonda, et nad ei tegele energeetikasektoriga. huvitav äh, oli ka küsimus selle kohta, et osa piirkondi on mõjuvõimsamad, teised vähem. Äh, näiteks Ühendkuningriigis need äh, county'd, maakonnad ei ole küll eriti tugevad, nad viivad läbi küll hankeid ähm,, vastavaid energeetikalaseid projekte äh,, Äh, koolitavaid inimesi, koolitavad ka kodanikke, et nad teaksid, mida tähendab energia, millised on tagajärjed, äh, kuidas tagada jätkusuutlik energiakasutus, energia kokkuhoid äh, ja kui me mõtleme Valencia taolisele piirkonnale kus on juba investeeritud üks miljard eurot tuuleenergiaparkidesse, nad tahavad ehitada taolised tuulepargid Valencia piirkonda. ja on olemas ka teisi näiteid teistest piirkondadest, kus kasutatakse vastavalt toetusi või antakse soodsa intressiga krediite, et investeerida taastuvasse energiasse ja nii edasi. seega on inimesi, kellel on juba piisavalt rahalisi vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks, kui ka neid, kellel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, kuid siiski tahavad mingisuguse muudatuse läbi viia. Äh, küsimus nüüd makromajanduslikust lähenemisest piirkondadele, äh, mida mainitakse ka ekspertide mitteametlikus dokumendis, minu arvates on täiesti vale meetod eh, eraldada suuri rahasummasid Euroopa Liidus ühe või teise asja jaoks, seda võib teha, küsimus ei ole mitte raha jaotamises. küsimus on selles, kui me tõesti saame, soovime muudatusi, siis on vaja ka tulemusi saavutada. ja selleks on vaja aru saada, kuidas need tulemused saavutatakse. ei piisa sellest, et kui te juhite mingit firmast, et öelda, et ma tahan järgmisel aastal saavutada automüügist viiskümmend miljardit, aga kui sul puudub eh, müügijuht või Äh, autodiiler, siis ei ole võimalik neid autosid müüa. ma ei, tahan öelda seda, et see ähm, äh, puudutab ka kõiki huvigruppe ja tegijaid koha peal, kuid ma ei usu sellise lähenemise, et eraldame suure rahasumma ja reguleerime asju. meil on vaja selleks inimesi, kes seda poliitikat hakkavad ellu viima. vastasel juhul me ei saavuta soovitud tulemusi kas on vaja muuta meie kompleksset lähenemist, minu arvates mitte. küsimus, kas me teame, millega teie tegeleme, teie tegelete loomulikult, me väga tähelepanelikult jälgime teie tööd. ja siis oli küsimus ka siitpoolt. milliseid suuremaid pädevusi piirkondadele, see on väga tundlik küsimus siis me usume lähimusse mitmekesistamisse subsid-, kuid me ei saa öelda oma liikmetele, kuidas korraldada oma piirkondi. aga kui me peame silmas läbi viidud uuringuid, mitte ainult meie poolt, vaid ka OECD poolt, kus nähtub, et piirkonnad etendavad olulist rolli majandusarengus, arengus, kui seda silmas pidada ja kuidas mõelda seda, kuidas ka jõustada Euroopa Liidu regionaalpoliitikat, siis äh, tuleb selgemini välja ka see, millised pädevused peaksid piirkondadele kuuluma ja meie arvates neid peaks olema palju. ja meie assamblees on suhtumine makropiirkondade poliitikasse meie üritame Äh, rõhuda vastutustundlikele piirkondlike poliitikutele, kes tõesti kannavad vastutust äh, kodanike eest. meil on mingid mikroregioonid, kus on mingid anonüümsed organid, konverentsid, kes käivad koos ja langetavad otsuseid, näiteks äh, Balti mere strateegias võib-olla sisuliselt on see asi hea, aga kui me oleme arutanud seda ka oma juhatuses paar nädalat tagasi, ja kohal oli paljud Skandinaavia poliitikud ja nad polnud kunagi sellest kuulnud. kas see tõesti tähendab konsultatsiooni piirkondlike poliitikutega, ma arvan mitte. mulle tundub, et niimoodi on otsustusõigus ära võetud valitud poliitikutelt ja lõppkokkuvõttes keegi enam ei ole teadlik, kes mille eest vastutab. ja kui kodanik ei tea, kes mille eest vastutab, kuidas te reageerite, te muutute pahaseks äh, ja jõuab selline punkt, ütleb, ah, tehku mis tahavad, ma niikuinii ei suuda seda mõjutada. aga kui teie elate mingisuguses piirkonnas ja tänavapühastusteenust ei osutata, siis te teate, kelle poole pöörduda, kelle käest nõuda, aga kui te enam ei tea, kes sellega tegeleb, mingi anonüümne organ, siis te laiutate käsi, ütlete, ma ei saa kuidagi mõjutada ja siis te teate, milliseks maailm muutub. ja seetõttu meil on suuri probleeme selle makroregioonide poliitikaga. ja teiseks, kui selline strateegia tõesti käivitatakse, tuleb see põhjalikult lõpuni läbi mõtlema äh,, mõelda meil on nüüd kahekümne seitsmest liikmeriigist koosnev Euroopa Liit. kas me soovime tõesti Euroopa Liitu, kus on kümme makropiirkonda tulevikus, kas see on meie tuleviku suund? ja need ei ole enam makropiirkonnad, need saavad olema makroriigid juba. kas sinna suunas me liigume, et meil on siis Läänemeri, Vahemeri, Musta mere piirkond ja siis ütleme nägemiseni üksteisele ja mõtleme välja poliitikud igasuguse väiksele makroasjale. kas seda inimesed soovivad, ma ei ole selles kindel suur tänu, nüüd härra Toire, palun. aitäh, proua esineja, mul on öö, äh, küsimus peasekretär Klipile. Euroopa tasandil on meil loodud õiguslik instituut, äh, Euroopa Territoriaalse Koostöö Liit, see oli ka piirkondade soov, et äh, oleksid sellised piiriülesed liidud ja ma sooviks küsida, et kuidas teie assamblee seda hindab, kas ähm, sellest piisab või soovitate rohkemaid nii-öelda europiirkondi ja kas teil on ka äh, arutelusid piiriülese koostöö kohta seal, kus äh, see puudutab ka Euroopa Liidu välispiire, see on meie jaoks äärmiselt keeruline küsimus, kuna sellele lisanduvad ka teised riigiõiguslikud küsimused, aitäh. suur tänu ja härra Bradburn, palun aitäh, proua esinaine. mul on üks küsimus ja siis ka üks märkus selle kohta, mida kõneleja ütles. nimelt kõneleja ütles, et ähm, piirkondade assamblee tegeleb teise samba valitsusstruktuuridega. kuidas Ühendkuningriigis peaks välja nägema? meil ei ole olemas sellist piirkondlikku valitsussüsteemi, meil on Põhja-Iirimaal ka midagi sarnast, aga üldiselt mulle tundub, et kas kas te tunnustate üldse meie kohaliku tasandi omavalitsusüksusi kui, kui oma partnereid mul on väga hea meel selle üle, et oma eelmises vastuses te ütlesite, et et te tahate, et piirkondadel oleks piisavalt äh, pädevust, kuigi Ühendkuningriigis on nüüd üks partei leidnud, et äh, võib-olla tuleks piirkondade pädevus kui niisugune üldse neilt ära võtta. ja ma saan aru, et see on tõesti asi, mis vajab kaalumist ja kuidas seda keskvõimu ja kohaliku tasandi võimu vahekorda tasakaalu saada. ja nüüd piirkondlik poliitika Euroopa Liidu tasandil ja selle rahastamine. Te viitasite nendele elementidele, ma saan aru, et rääkisite ka katseprojektidest, mis on juba läbi viidud, ütlesite, et eh, osad piirkonnad eh, saavad kasutada otse Euroopa Liidust pärinevat raha, aga ma tahaksin teada, kuidas see võiks toimida just kohaliku omavalitsuse tasandil. Ühendkuningriigis on olemas sellised agentuurid, mis tegelevad piirkondade rahastamisega ja mis ei tule sellega absoluutselt toime ja kohalike omavalitsuste jaoks on muidugi probleemiks see, kuidas neid projekte ka juhtida ja hallata, seega oleks huvitav teada, mis teie meelest oleks see õige moodus, et meie tegevuses tulevikus, sest ma arvan, et taasriigistamist ilmselt ikka ei saa meil toimuma. samas äh, oluline on see, et finantsid oleksid saadaval kõikidele teie liikmetele ja ma tahaksingi teada, kuidas te nad võimalikku olevat need rahad tõesti kõige madalamale tasemele kätte anda. härra Kohtas, palun. aitäh. ma sooviks äh, esitada äh, kaks lühikest küsimust. esiteks äh, sooviks küsida selle töökohta, mis puudutab valitsemistavasid, et et millised on teie kontaktid äh, kodanikeühiskonnaga? Äh, millised, äh, millised sidemed teil on? okei okay,, thank you um,. On the suur tänu. et puud-, mis puudutab Euroopa Piirkondliku Koostöö Assotsiatsiooni, siis äh, me oleme tõesti seda algusest peale üritanud äh, saavutada, Jan Olbricht oli siin vist Euroopa Parlamendis raportöör selle teema osas ja me korraldasime ka kuulamise selles osas, nii et äh, jah, me toetame. aga nüüd on meil juba olemas äh, konkreetsed näited teile tuua, näiteks Pürenee poolsaarel, kus üritatakse tõesti äh, sellist äh, EGTC-d luua. samuti võime tuua näiteid teistest Euroopa riikidest. siis ma ütlesin, äh, me toetame sellist asja, iseasi, kas me võiksime seda veel edasi arendada. noh, kõik on võimalik, hetkel mul sellist konkreetset seisukohta ei ole. me peame kõigepealt äh, Euroopa territoriaalse koostöö Äh, assotsiatsiooni tegevust analüüsima, vaatame, millised on olnud tulemused. mis puudutab äh, välispiire, siis äh, te teate, et EGTC määruses on ka säte selle kohta, et Euroopa Liidust väljaspool asuvad riigid võivad siiski ka ühineda, nad võivad sõlmida vastava leppe Euroopa Liiduga, et nende piirkonnad oleksid kaasatud. minu meelest oli see seal konkreetselt kirjas, et see on avatud ka liikmetele väljaspool Euroopa, ka riikidele väljaspool Euroopa Liitu Ühendkuningriigi olukorra kohta nii palju, et tegemist on sellise Briti tasandi aruteluga ja mul on selline tunne, et ma võiks pakkuda välja, et lähme joome klaasi õlut ja, ja arutame seda. Teil on tegelikult õigus. tõesti on olemas niinimetatud Šoti ähm, ametivõimud äh, ja Walesi omad äh, aga meie ikkagi tegeleme just maakondadega, maakondade tasandiga ja kui ma nüüd paluksin teil selgitada mulle, mida endast kujutab Ühendkuningriik, kas on konföderatsioon, föderatsioon, riikide liit, mis see on, keegi ei oska ilmselt äh, sellele adekvaatselt ja konkreetselt vastata. meie toetame seda, et piirkondadele antakse rohkem pädevust, aga me saame ikkagi aru, et piirkondlik valitsus on nii-öelda teine aste keskvalitsusest madalamal ma saan aru, et olukord on samasugune kui Ühendkuningriigis. Teil on olemas just sellised piirkondlikud ametivõimud Ühendkuningriigis, mida me ei soovi näha, sellised organisatsioonid, mida juhivad bürokraadid ja lõpuks ei tea keegi enam, kes vastutab mille eest. mis puudutab rahaliste vahendite haldamist, siis ma võiks ära märkida veel selle Alsace'i näite Prantsusmaalt ja tegelikult käib see päris mitme teise riigi kohta, kus Euroopa Liidu rahalisi vahendeid jagavad laiali ja haldavad just nimelt piirkonnad. mõnes riigis võib see olla ka probleemne, aga üldiselt on probleem ikkagi sellega, kui neid rahalisi vahendeid haldavad, jagavad laiali kesktasandi ametiasutused üldiselt piirkondade tasandil suudetakse Euroopa Liidu rahasid paremini laiali jagada, on olnud muidugi üksikuid negatiivseid näiteid, aga üldiselt see toimib ja kui seda tehakse kesktasandilt, siis üldiselt on need tagajärjed ja tulemused hoopis negatiivsemad. mõistlik on seda teha piirkondlikul tasandil, sest neil on selline lähem kokkupuude inimestega ja kohalike eluga, kohaliku eluga. mis puudutab seda mitmetasandilist juhtimist, siis loomulikult see meie assamblee jaoks väga oluline. meil on olemas ka dokument selle kohta ja vastuseks küsimusele võin öelda, et me tahaksime tõesti näha koostööd Euroopa Liidu institutsioonide äh, liikmesriikide ja liikmesriikide valitsuste vahel, et näha koostööd piirkondlikul tasandil. väga huvitav oli ka see, et märgiti ära kodanikuühiskonda. Euroopa piirkondade tasandi kohta võin öelda seda, kui ma vaatan, kui ma vaatan, kuidas need piirkonna tasandi ametiasutused toimivad, siis teinekord on näha, et arutelud poliitikute vahel on väga avatud. ja, ja mõnikord on nad nõus ka oma arvamusi muutma. meie jaoks on kodanikuühiskond, nagu ma ütlesin, väga oluline. meil on paigas ka konkreetne kontseptsioon, meie eesmärgiks on teha tihedamat koostööd Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega sageli kutsume oma organisatsiooni üritustele ja ettevõtmistele, ükskõik, kas me arutame energiat või, või noorte küsimust, kutsume ka kodanikuühiskonna esindajaid. seda sellepärast, et mulle tundub, et nende tegevus on sageli väga tihedalt seotud sellega, mis äh, toimub piirkondlikul tasandil. Neil on teinekord välja pakkuda väga häid lahendusi piirkond, piirkondade poliitika jaoks. ja nende panused meie aruteludesse on olnud väga huvitavad. meil toimuvad ka kodanike foorumid meie liikmete piirkondades, see samamoodi koondab kodanikuühiskonna esindajad ja seal arutame ka Euroopa poliitikat. suur tänu, kolleegid, mul on veel kuus nime sõnasoovijate nimekirjas ja tegelikult on aeg otsa saanud. kui te olete nõus, siis lihtsalt lühendame oma päevakorrapunktid äh, täna selles mõttes, et nüüd annan võimaluse kuuele sõnasoovijale veel ja siis käsitleme teisi päevakorrapunkte lühemalt. aga palun tehke sellegipoolest lühidalt ja palun meie härra külalisel ka võimalikult kokkuvõtlikult vastata küsimustele. härra Postinaaro, palun. Thank you very much indeed, Miss Chairwoman. suur tänu, esinaine. ma igati tervitan teie seisukohta selle mitteametliku dokumendi osas, mida Euroopa Komisjon on laiali eh, saatnud ja seda selgelt. milline on teie lähenemine ühtekuuluvuspoliitika tuleviku suhtes, mõningad teie äh, suunised ja kas te olete valmis tegema tihedat koostööd ühtekuuluvuspoliitika töögrupiga, mis üsna pea moodustatakse meie komisjoni poolt? teine küsimus milline peaks olema ühtekuuluvuspoliitika mõju öö, uue finantsraamistikus, arvestades eelarve raskusi, sest tegemist on majanduslangusperioodiga, finantskriisiga ja uue finantsraamistikuga. ja ma tahaksin avaldada oma valmisolekut laiendada piirkondlikku mõõdet, sest minu arvates ainult niimoodi on võimalik saavutada kahte elutähtsat eesmärke, piirkonnasisest ja piirkondade vahelist koordineerimist, ilma selleta on see võimatu. härra Obermann ja Maieris ja härra Goodmanis. aitäh ähm teen nii kiiresti kui soovit-, nii lühidalt kui sooviti. austalasena võin ma küsida peasekretärilt ka, kas, kas äh, on juba ka Äh, kõnelusi olnud äh, tulevase volinikuga ja kui jah, siis huvitaks mind nende kõneluste sisu ja teiseks, et milliseid oot-, millised ootused äh, teil on seoses uue volinikuga? härra Goldmanis, ma esitan ühe valusa küsimuse. kui nüüd mõelda raha peale Äh, rahalised vahendid Euroopa territoriaalsele koostööle moodustab ainult kaks protsenti ühtekuuluvusfondi rahast. kas te saate aru mu mõttest? kaks protsenti. seitse koma seitse miljardit aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. ja kui me mõtleme eelmisele finantsperspektiivile, siis territoriaalse koostöö projektidele, äh, mis hõlmas mitmeid riike ei saavutanud üheksakümne viie protsendilist tasandit, see oli kuskil üheksakümne ühe protsendi tasandil, seega neli protsenti jäi täitmata. see on küll parem näide äh, kui mõningates teistes riikides, kuid see ei ole siiski veel üheksakümne viieni. meil puudub veel informatsioon uue finantsperspektiivi kohta, kuid ma tahan öelda, et äh, juhtimise kontrollsüsteemi äh, tõhustamine territoriaalsetes projektides äh, on oluline, sest äh, saja viies projektist, mis tagasi lükati, kakskümmend viis olid territoriaalkoostöö projektid. seega mu küsimus on, kuidas on võimalik teha koostööd ja kuidas on võimalik parandada seda koostööd. kaks protsenti on oluline, sest väga paljud riigid osalevad nendest projektidest ja tundub, et Äh, need projektid on jäänud tahaplaanile riiklikest ja ühtekuuluvusprojektidest, mida rahastatakse Ühtekuuluvus- ja Sotsiaalfondist. kas vastavalt teie käsutuses olev infol on olukord samasugune või mitte? ja nüüd ma annan viis minutit aega vastamaks nendele kolmele küsimusele um,. Now future cohesion policy ühtekuuluvuspoliitika tulevik. meil on selle kohta oma arvamus koostatud ma ei hakka seda ette lugema teile. siin räägitakse institutsionaalsest raamistikust, see kiideti heaks meie peaassambleel möödunud nädalal. see arenes välja meie pidevatest aruteludest ja loomulikult me tahame teha nii tihedat koostööd teiega kui võimalik. eelarvepiirangud, jah, need on, kuid minu arvates selleks, et majandus- ja finantskriisist välja tulla, on oluline, et piirkondlike, piirkond oleks võimalik oma regionaalpoliitikat tegelikult ellu viia. loomulikult võib äh, kärpida rahalisi vahendeid, aga siis tekib küsimus äh, millest tekib majanduskasv, kes edendab äh, innovatsiooni ja nii edasi. ja meie ülevaates majanduskriisi kohta tuleb selgelt välja, et need ettevõtted, kes on väga uuendusmeelsed olnud, on suutnud paremini reageerida konkurentsi äh, muutusele ja neid mõjutas majanduskriis vähem kui teisi ettevõtteid uus volinik, jah, kui ma seda kuulsin, ma kuulsin sellest reedel pressikonverentsi ajal peaassamblee toimumisel, ma peaaegu hüppama rõõmust üles, sest äh, meie uus volinik äh, omab täiesti tausta äh, regionaalpoliitikas. enne seda ma olin väga mures ja me juba äh, mõtleme selle peale, kuidas korraldada kohtumine ja vestelda uue volinikuga. millised on meie lootused, ootused, ma arvan, meil neid lootusi ja ootusi rohkem, kui ta suudab täita. me väga soovime, et jätkuks see poliitika, mille käivitas Danuta Hübner, kes tegi väga head tööd äh, regioonide toetamisel ja edasiarendamisel, seda me ootame ka uuelt volinikult Eh, territoriaalsest koostööst rääkides ja riigi, eh, regioonide vahelist koostööst, teil on õigus, võib-olla tulevikus on vaja rohkem rahalisi vahendeid, kuid me peame ka uudsele lähenemisele mõtlema. me räägime Euroopas pidevalt mitmekesisusest, meie kultuuride rikkusest, et sellega me saame anda suure panuse tulevikku, kuid lõppkokkuvõttes inimeste kokkuviimine ja koos tööle panemine on hoopis problemaatilisem ja äh, territoriaalne koostöö on üks võimalikke rahastamisvahendeid. kas sellest piisab, kui me piirdume kogemuste vahetusega? miks mitte eh, käivitada selliseid projekte, kus erinevate riikide piirkonnad töötavad ühiste lahenduste väljatöötamise nimel ja nende elluviimise nimel, kuid selleks on rahalised vahendid piiratud ja sellele peaks tulevikus mõtlema Äh, sest äh, me oleme arutanud ja poliitikud on omavahel kohtunud, sõltumata sellest, millise erakonda nad kuuluvad, on nad alati hästi ette valmistatud, nad on need poliitikad kodus läbi arutanud ja kui nad kuulavad oma kolleegide teisi arvamusi ja seisukohti, siis tekib küsimus, milles need arvamuste lahknevus, mis on selle põhjuseks. Nad püüavad aru saada, mis on selle põhjuseks, taustaks ja mõistavad, et erinevate Euroopa riikide erineva taustaga poliitikutel on erinevad argumendid, erinevad faktid, erinevad arvanäitajad, erinev tegelikkus ja kui seda koos arutada, siis tõuseb teadmiste tase Äh, saab rohkem teavet ja on võimalik rohkem erinevaid aspekte arvestada. ja ma arvan, et sellest peetub ka territoriaalse koostöö potentsiaal, et leida paremaid lahendusi regionaalpoliitika jaoks ja siin ma peaksin nüüd ka kritiseerima ka meie organisatsiooni. Interreg on olnud kasutusel juba pikka aega ja selle kohta on informatsiooni nii trükis kui ka veebisaidil, inimesed osalevad selles, kuid Nad mitte alati ei ammuta uusimaid teadmisi regionaalpoliitika kohta ega edasta neid eh, selle võrgustiku kaudu ja selle kallal me peaksime edasi töötama. härra Luhan, palun järgmisena. Ehm, ma esitaks meeleldi küsimuse, mis puudutavad, puudutab langevat SKP-d. me kõik teame, et peaaegu kõigi Euroopa Liidu riikide SKT-d on langenud ja seetõttu langeb ka Euroopa Liidu eelarve ja äh, komisjon kõigi prioriteetide puhul äh, seab mm, ikka endisi prioriteete. mind huvitaks, et äh, milline saab olema regionaalarengu osa ja mida teeb, mida teie konkreetselt teete selleks, et regionaalareng ja äh, selleks ette nähtud äh, vahendid ähm, Euroopa ühtekuuluvuse äh, vahendid ei kannataks äh, selle all. professor Kolarska-Bobinska. Thank you very much uh,. New program. proua Kolarska-Bobinska uued programmid on mõeldud selleks, et vähendada piirkondade vahelisi erinevusi ja need on mõeldud just sellistele piirkondadele. ja üks sellistest programmidest on mõeldud Ida-Euroopale, mis on üks vaesemaid piirkondi Euroopas. ja kuna me nüüd käivitasime arutelu äh, regionaalpoliitika tuleviku üle, äh, ilmselt vaja arutada ka, milliseid rahastamisvahendeid saame tulevikus kasutada ja seetõttu ma tahaksin teada, kas teie suudate hinnata äh, seda liiki programmide efektiivsust, näiteks Ida-Poola jaoks mõeldud programm, mis hõlmab paari piirkonda. kas te räägite idapartnerlusest? ei, ma ei räägi idapartnerlusest. ma räägin regionaalprogrammist, mis on suunatud Ida-Poolale mis on spetsiaalselt mõeldud sellele piirkonnale. ma tahaksin teada seda, kas te olete teadlikud selliste programmide tulemuslikkusest ja efektiivsusest ja sellel ei ole mingit pistmist idapartnerlusega. aitäh, te rääkisite Euroopa piirkondadest ja detsentraliseerimisest Euroopas ja Euroopa vahendite kõige tõhusamast kasutamisest detsentraliseeritud tasemel. selleks, et äh, vahendid äh, tõesti jõuaksid äh, abivajajateni, on vaja neid mõistlikult jaotada, aga sellega mm, kaasneb väga palju bürokraatlikke vaheetappe ja seepärast ma tahaks küsida, et millised on teie püüdlused äh, selleks, et oleks lihtsam saada Euroopa Liidult rahalisi vahendeid. nüüd ma räägin siin konkreetselt oma praktilistest kogemusest ja minu meelest on tegemist veidi rumalate eeskirjadega. ja need takistavad tegelikult seda, et äh, abivajajad üldse taotleksid neid vahendeid või siis nad blokeerivad lihtsalt kõikvõimalikud taotlused. ökoloogia, keskkonnakaitse keskkonnasõbralike piirkondade äh, äramärkimine, ma tean selliseid piirkondi, kus on tõesti väga äh, suurt tähelepanu pööratud keskkonnakaitsele. Natura kaks tuhat äh, võrgustik on ka nendes piirkondades olemas, aga nad ei saa mingeid vahendeid Euroopa Liidult ähm, keskkonnaeesmärkide jaoks, kuna äh, nende elanike arv näiteks ei vasta nõuetele, ka nende elanikkonna tihedus on kas liiga suur või liiga väike, et kas teil on äh, variante, kuidas äh, neile, neid abistada? tõepoolest, SKT-ga on meil probleeme, selge on see, et see näitaja alaneb terves Euroopas. see omakorda avaldab rohkem survet eelarvele ja sealt edasi valitsused ütlevad meile, et neil on ka võimalik vähem raha panustada. mis puudutab meie ekspertide mitteametlikku dokumenti või kirja, mis läks äh, president Barrosole, siis äh, võtke arvesse seda, et äh, valitsusametnike tasandil on olemas üks vastav rühm, teatud riikides on sellised rühmad olemas ja nad tõesti tahavad saavutada seda, et Euroopa Liidu vastu eelarve osa väheneks, nad on seda teinud juba aastaid, selliseid inimesi on ka minu enda riigis. viimane kord oli vist Ühendkuningriigi eesistumise ajal, võeti vastu otsus, et, et lõpuks, võeti vastu selline otsus, et lõpuks pidi Angela Merkel korra majja lööma ja mulle tundub, et samad inimesed tegelevad praegu täpselt sellesama tegevusega, saavutada taas riigistamist, renatsionaliseerimist ja et eelarves oleks vähem rahalisi vahendeid äh, kättesaadaval. see on tõsine oht praegu Euroopa piirkondliku poliitika jaoks peamised äh, raha panustajad, äh, riigid on need, kes on sellesse arutelu kaasatud. jah, tõepoolest, ma võin teile nüüd tuua siin energiapoliitika kohta ühe näite, nimelt kui energiapoliitika on detsentraliseerutud, detsentraliseeritud ja kõik lähenevad sellele erinevalt, siis lõpuks see puudutab piirkondlikku arengut, tööhõivet, innovatsiooni ja kui me toetame regionaalpoliitikat just õigesti, et me liiguksime õiges suunas, siis see on see, mis aitab meil majanduskriisist välja tulla. kuidas me muidu selle majanduskriisiga toime tuleme? ja kui me tahame saavutada majanduskasvu, siis majanduskasvu tagavad just ennekõike VKE-d ja VKE-d pärinevad just äh, erinevatest piirkondadest, need väikesed uuenduslikud, uuendusmeelsed ettevõtted, äh, kus tulevad kokku inimesed, äh, kellel on näiteks ülikoolitaust. nii et tõesti ei ole tarvis sellist suurt valitsusasutust, et midagi saavutada, vaid on vaja paari intelligentset inimest, kes saavad kokku, loovad ettevõtte ja siis omakorda see laieneb, loob tütarettevõtteid. see on see, mis on oluline nii et lihtsalt see klaster peab suurenema või laienema selliselt, et sinna ei ole kaasatud valitsuse esindajaid ja seda on võimalik tõesti saavutada. nii et ühest küljest tõesti keskkond ja energiaküsimused on olulised ja teisest küljest kõik need teised poliitikavaldkonnad. loomulikult avaldatakse kõigile kõikjal survet, Euroopa Liit peab oluliseks ka teisi poliitikasuundi võib-olla tõesti võiks vaadata ka kaugemale regionaalpoliitikast ja vaadata, kuhu teised rahasummad liiguvad. nüüd Ida-Euroopa juurde. kas poliitika tõesti Ida-Euroopa suunal ja muuhulgas ka Poola suunal on tõhus? ma ei oska sellele vastata, ma, ma, ma ei tea muidugi ka päris täpselt, mida te silmas peate aga minu meelest sõltub see suuresti sellest, kas on kaasatud ka piirkonna tasandi poliitikud meie leidame, leiame, et piirkonna tasandi poliitikuid tuleb kaasata nii palju kui võimalik nende vahendite haldamisse ja ma olen Poola osas kuulnud seda, et praegune valitsus tahab arutada seda, et vahest tuleks piirkondadele anda suurem pädevus, et nad saaksid tõesti rohkem osaleda vahendite haldamises. aga ma võin teile tuua veel ühe näite. ma käisin Serbias, kus on väga tugev keskvõim, seal on ainult üks autonoomne provints Serbia põhjaosas ülejäänud riik allub tugevale keskvõimule, nad tahavad, et kõik alluks Belgradis toimuvale. Meid kutsusid sinna kohalike omavalitsusüksuste vastavad juhid, linnapead Ida-Serbia piirkonnas ja nad kõik esindasid erinevaid parteisid, nad otsustasid üheskoos, et nad tahavad luua piirkondliku arengu agentuuri, seda muide toetab veidi ka Belgradis asuv Euroopa Liidu esindus sellepärast, et neile tundub, et kui nad tõesti asju enda, asju ei hakka ise juhtima, siis lõpuks ei tehtagi mitte kui midagi ja mitte midagi ei toimu Ida-Serbias. nii et ja kui selliste majandusarengu organisatsiooni ei, ei loodaks, siis ei olegi võimalik, et midagi paremuse poole muutub. ja kui ma küsisin et äh, mis neid iseloomustab ja mis on neile ühine, siis nad ütlesid, et meid äh, ühendab see, et nad on kõik väga vähe arenenud, aga poliitikud ei taha algatust äh, ise võtta, mistõttu piirkonna tasandi juhid pidid ise otsustama sellise organisatsiooni koostamise. nüüd rahalised vahendid. esiteks, meil on olemas vastav rühm, mis Euroopa Komisjoni tegeleb administratiivküsimustega, selle rühma president oli härra Barroso, enne seda, enne teda Ricardo Ili. ja mulle tundub, et see rühm töötab tõesti tõhusalt, selle töö tulemusi on ka juba näha. meie oma peaassamblee kohtumisel võtsime vastu otsuse luua selline töörühm, mis tegeleb erinevate rahastamismehhanismide kaalumisega, vaatab, kuidas toimub rahastamine ka Euroopa Liidust. Teie olete ilmselt meie ainus liitlane praegu, kes suudab äh, tegeleda sellega, et erinevate peadirektoraatide rahast-, poolt tulev äh, rahastamine tõesti jõuaks piirkondadeni, et see oleks äh, hästi hallatav seal piirkondades ma, meil on erinevaid äh, partnereid erinevates piirkondades, osadega on meil tegemist, on meil juba sellised liitumiseelsed kõnelused käimas ja selge on see, et nad kõik on läbimas erinevaid arenguetappe ja teinekord on täitsa võimatu Musta mere piirkonnas kuidagi koostööd teha, sest äh, seal on nii palju erisusi piirkondade vahel. aga kindlasti, kui me jõuame mingisuguse tulemusteni, siis tutvustame ka teile suur tänu, ilmselt me kõik võime tänada Euroopa Piirkondade Assamblee peasekretäri. I... aga lugupeetud kolleegid, vahest võiksin teie nimel juba öelda, et ka meie soovime teha tihedat koostööd kõigi teie assamblee projektide raames ilmselt pöördume ka oma sekretäriaadi poole, et oleks lihtsam levitada teie poolt antavat teavet, teie dokumente sellest oleks ilmselt palju kasu ja see võiks innustada kõiki neid, kes soovivad teiega omalt poolt ühendust võtta. jah, loomulikult võtke minuga ühendust, võtke ühendust meie kolleegidega, meie veebilehekülje aadress on aer.eu, paremal on kohe sisukord ja seal saate kõik vajalikud telefoninumbrid e, e-posti aadressid, kolleegide nimed on seal kirjas, ühesõnaga võtke ühendust, kui soovite suur tänu ja kui lubate, siis äh, peame nüüd kiiresti päevakorraga edasi liikuma. järgmine päevakorrapunkt on number viis. ma loodan, et härra Jevgeni Kirillov on siin meie seas. jah, seal ta on. nii et tuletan veel kord meelde, et äh, meil on äh, nüüd äh, sellise probleemiga tegemist, mis tõusetus seoses Lissaboni leppe jõustumisega esimesel detsembril. Äh, Lambert just viitas ühele teisele dokumendile, millega me suudame veidi hõlpsamalt toime tulla, aga siin on meil tegemist hoopis keerulisemaga olu, keerulisema olukorraga. ja kõigepealt pöördungi härra Kirillovi poole ja pärast loodan, et Euroopa Komisjon ka kommenteerib seda olukorda ja seda, kuidas ka olukorda lahendada. tänan kuna eelmine arutelu oli pikem, ma püüan rääkida lühidalt. kuid ma tahaksin ära kuulata ka äh, meie komisjoni liikmete arvamuse, sest nagu te mainisite, olukord on muutunud keeruliseks, täna me ei saa arutada sisulisi küsimusi, me peame arutama teisi küsimusi. see mulle küll eriti ei meeldi kuid me peame sellisest olukorrast kuidagi välja tulema. meie poolt koostatud töödokument on mõeldud läbipaistvuse tagamiseks, arvestades äh, selle temaatikaga seotud menetluslikke muudatusi ja viimaseid arenguid. ja see menetlus äh, muutub seoses Lissaboni lepingu jõustumisega, millega kaasnevad ka uued pädevused parlamendile nagu te teate, see menetlus näeb ette parlamendile uusi pädevusi ja ka võimalikku konsulteerida viima lõppküsimuses. kuid enne kui me asume selle ettepaneku sisu kallal töötame, mul on mõningaid konkreetseid küsimusi. esiteks, millal parlamenti hakatakse peetama ametlikult konsulteeri-, konsultatsiooni pooleks selles küsimuses? komisjon on teatanud, et ta saadab nõnda öelda omnibus teatise äh, Äh, mis sisaldab loetelu kõikides äh, ettepanekutest, mis on praegu käsil ja mida puudutavad uued sätted. teiseks, milline ettepanek tegelikult edastatakse, seetõttu saab aluseks äh, komisjoni tööks. me oleme saanud vastandlikke signaale selle kohta, kuigi viimasel ajal on asjasse natuke selgust tulnud. kas siis komisjoni poolt kahekümne teisel juulil kahe tuhande üheksandal aastal heaks kiidetud algtekst või uus ettepanek. kas ettepanek saadetakse ka edasi rahvusparlamentidele? praegu on erinevad tõlgendused selles küsimuses parlamendi ja komisjoni vahel, kuid me oleme teadlik parlamendi õigustalituse ekspertide seisukohast, mis on jaatav. neljandaks, millal lahendatakse äh, pädevuste konflikt äh, meie ja tööhõivekomisjoni vahel, ma ei tea, kas kolleegid on teadlikud, äh, tööhõivekomisjon on palunud juhtkomisjoni rolli selles küsimuses. võib-olla me saaksime selle lahendada, kui mõlemad komisjoni üksteised kaasesimehed ja kuidas me seda pädevuste konflikti lahendame kui kõik need aspektid on selgeks arutatud ja parlamendiga on konsulteeritud, võib asuda sisulisse töö kallale, kuid äh, arvestades asjade käiku, mulle tundub, et see ei saabu niipea ja kõik need meetmed on seotud kriisiolukorraga nagu- ja mul on hirm, et selleks ajaks, äh, kui meie oma tööga lõpule jõuame, on ka kriis läbi kui see ebakindlus jätkub, siis äh, raportöör esitab jaanuaris teise töödokumendi. ja me alustame tööd selle kallal hiljem. nüüd ma tahan ära kuulata teie arvamuse. sest mul on vaja teada kolleegide üldist arvamust selleks, et otsustada, kuidas jätkata. tänan, esinaine. härra Postinaru järgmisena. suur tänu. ma igati tervitan Lissaboni lepingu jõustumist, kuid äärmiselt oluline, et selle määruse muudatused võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik sest selle määruse lihtsustamise eesmärk oli aidata riike kriisiolukorras ja mitte pärast nende surma. teiseks on selge, et muudatuste vastuvõtmine hilisemal etapil on ohtlik ja ei aita äh, neid riike, kes on kõige rohkem kriisis kannatanud. Koreperis saavutatud kompromissi valguses on oluline jõudsalt edasi liikuda ja töötada saavutatud kokkuleppe alusel. komisjonipoolne uus ettepanek tähendaks tagasikäiku ja mitte edasiliikumist. me ei saa seda heaks kiita, sest meie peame silmas pidama Euroopa kodanike, meie Euroopa riikide huvisid. meie vajame seda, et need uued sätted jõustatakse äh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmandaks aastaks ette nähtud programmeerimisperioodi ajal, mis tähendab põhimõtteliselt kohe nüüd, igasugune muu lahendus on mõttetu ja oleks ka kaotuseks meie komisjoni jõupingutustele. rääkides pädevuste konfliktist, mille tõstatas tööhõivekomisjon, on selge, et selleks ei olnud mingit tõsist põhjust ja kui ma oleksin nüüd küüniline, siis ma väidaksin, et ainuke põhjus on edasi lükata need meetmed aega, mil kriis on läbi ja kui need meetmed ei ole enam hädavajalikud ja seetõttu ma loodan, et komisjoni esimeste konverentsil ja ma pöördun teie poole, proua esinaine isiklikult, et see konverents suudab kiiremas korras langetada õige otsuse. vastasel juhul oleks täiesti võimatu selgitada Euroopa kodanikele seda, et me ebaõnnestusime põhjusel, et mõningad õiguslikud ja bürokraatlikud aspektid takistasid meil vastuste leidmist Merci, madame la présidente, cher aitäh. ma ei korda seda, mida on just äh, öeldud selle olukorra ebanormaalsuse kohta. praegu on tegemist väga ebakindla olukorraga, see, see, mis puudutab seda teksti ja siis äh, aega, millal see tekst meile edastatakse. ma olen täiesti nõus härra Postinaaruga eesmärgiks on äh, aidata neid riike, kes on kõige suuremates raskustes selle kriisi tõttu ja meil ei õnnestu seda <laughs> kriisi, meil ei õnnestu seda teksti äh, ellu rakendada enne kriisi lõppu. Äh, mm, tuleb vaadata, kas ähm, tegemist on parima võimaliku kokkuleppega tuleks tege-, ja tuleks tegutseda väga kiiresti. me kõik tervitame Lissaboni lepingu jõustumist ja seda, et ta parandab demokraatia olukorda. me peame tegutsema väga kiiresti, võitlemaks äh, majanduskriisi vastu, mis äh, mõjutab kodanikke ja ettevõtteid meie piirkondades me saame kaks kuud mõtlemisaega kus, äh, mille vältel konsulteeritakse rahvusparlamentidega ja seda kahte kuud me saame kasutada töötamiseks, aga me peame olema ettevaatlikud, me peame pöörama tähelepanu sellele, et Lissaboni leping ei tohi äh, mm, pikendada nii oluliste teemade käsitlemist praeguse kriisi äh, olukorras. ma olen olnud ka raportöör ja ma ütlen, et ma olen valmis kohtuma Euroopa Komisjoniga äh, koos teiste variraportööridega, nagu see ette oli planeeritud, vaja on, et me tegutseksime kiiresti ja et Lissaboni lepingu jõustumine ei äh, lükkaks edasi selle, nende otsuste vastuvõtmist. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să susțin aceeași, äh, același... Härra Luhan, palun. Suur tänu, proua esinaine. Ma tahan toetada seda, mida ütles kõneleja enne mind me peame kohe hakkama komisjoni teksti muutma, sest vastasel juhul ei ole meil võimalik kasutada Euroopa Liidu vahendeid, tulemaks kriisiolukorrast välja. mul on väga hea meel selle üle, et siin on kõlanud suhteliselt sarnased seisukohad, vaatamata sellele, et me esindame väga erinevaid fraktsioone ja ma olen nõus ka härra Postinaru seisukohaga, Euroopa Liidu institutsioone tuleb tuua Lissaboni leppega Euroopa kodanikule lähemale. see raport on eriti oluline just uute liikmesriikide jaoks. selle eesmärgiks on tagada sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus. tegelikult oleme juba ajast maha jäänud ja peaksime nüüd kohe-kohe protsessiga algust tegema. peame seda tegema oma komisjonis ja võtma arvesse kõikide arvamusi. suur tänu. tegelikult mina olen veidi teist meelt ja kohe selgitan, miks. mina olen eelarvekomisjoni täisliige ja hetkel ühtekuuluvustemaatikaga seonduva osas ka raportöör ja olen kasutanud ka võimalust seletada eelarvekomisjonile seda, milline on olukord tegelikkuses. nüüd esiteks, kui me vaatame, kuidas see sotsiaalfond leidis kasutust eelmise finantsperspektiivi ajal, kus ei olnud veel kriisi, siis äh, no ma ei hakka kõiki neid riike üles loetlema, sest see poleks ilmselt eetiline, aga ma olen teadlik sellest, et aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus finantsperspektiivi ajal oli riike, kes saavutasid üheksakümmend viis protsenti ja viis protsenti siis kaeti hiljem äh, programmi lõpus aga. aga üheksakümne viie protsendi saavutuse asemel on meil äh, seitsekümmend kolm protsenti, kaheksakümmend kolm protsenti, kaheksakümmend üks protsenti hoopis need näitajad. probleemiks on see, et paljud riigid on täitnud selle üheksakümne viie protsendise määra küsimus ongi selles, et kui need erisused on nii suured, siis ei piisa sellest, kui Euroopa Komisjonis keegi paneb mingid reeglid paika. sest et arvesse võib võtta ikka konkreetset olukorda. see raha, on midagi, raha ei jõua alati kohale. jutt käib umbes kuuekümnest miljardist, mis on viimasest finantsperspektiivist üle jäänud. jah, loomulikult see hõlmab ka ühtekuuluvusfondi, sest et ühtekuuluvusfondi vastav dokumentatsioon tuleb valmis saada kaks tuhat kümme lõpuks, aga kui me räägime sotsiaalsest küljest, siis need arvud on hoopis hullemad. ja kui nüüd vaadata uut finantsperspektiivi, siis äh, viimased tulemused on juba jõudnud eelarve ja ka Regionaalarengu komisjoni ette, seega kui me vaatame kuupõhiselt sotsiaalfondi puhul on need arvud tõesti väga erinevad, need algavad seal kolmeteistprotsendisest maksete määrast kuni viiekümne protsendini, erisused on kuskil neli-viis, nelja-viiekordsed riikide vahel ja kui me vaatame nüüd praegu seda kõike kriisiolukorras ja vaatame SKT-d, siis on näha, millised riigid on veidi paremas seisus, mõned veidi veidi kehvemas seisus ja tegelikult me vaatame, et kui mõni riik on kriisis väga halvas olukorras, siis see ei tähenda seda, et, et nad just selle kriisi tõttu ei ole suutnud oma kohustusi täita, sellist seost ei saa tõmmata. ma ei tea, kas me aastast kaks tuhat kümme sada kakskümmend kaks miljardit, nõukogu palus sada kakskümmend miljardit. see hõlmab kõike, aga rohkem raha aastast kaks tuhat kümme ei ole ette nähtud. nii et kui me üritame seda kuus koma kuus kahe aasta jooksul täita või siis see kolm aastal kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, siis meil ei ole vastavat äh, võimalust eelarves olemas. ehk me võiksime pöörduda liikmesriikide juurde ja küsida, et kas te tahate kuute koma kuud veel lisaks saata, see on ju see, mida on küsitud lisaks. see ei saa kindlasti lihtne olema. aasta kaks tuhat üheksa eelarve osas oli olukord veidi teine just sellepärast peame me olema realistlikumad ei ole mõtet lihtsalt siin emotsionaalselt lahmida, et üritame ikka asja läbi suruda. ja lõpetuseks. tegemist on ikkagi laenuga ja meil on tarvis institutsiooni, kes tegeleb selle laenu järelevalvega ja kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist on ju neid makseid lausa vähendatud, seda sellepärast, et maksti liialt palju aastateks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, neid ei suudetud ära kasutada ja nüüd tekibki küsimus sellest, et intressid tuleb maksta, tuleb leida ikkagi need rahalised vahendid kuskilt aga tõesti on võimalik, et nüüd on juba liiga hilja, sest seda ei ole ju eelarves kajastatud ja nüüd vabandage väga, kui me vaatame erinevaid riike ja analüüsime olukorda, siis on näha, et äh, rakendamine enne kriisi oli hoopis teistsugune ja isegi ühte ja kui me näeme erisust sotsiaalfondi puhul, siis äh, ka ühtekuuluvusfondi puhul, nagu ma ütlesin, on erisuseid kuskil seal neli nelja-viiekordsed. mõne riigi näitaja on vähem kui kümme protsenti, mõne riigi näitaja kuuskümmend protsenti. ilmselt on siin taga mingisugune väga tõsine probleem ja me peame üritama seda lahendada või siis koostame töörühma, kus on hõlmatud eelarvekomisjoni liikmed ja regionaalarengu komisjoni liikmed, kes tegeleb sellega. ma ei oska öelda, aga eelarvekomisjon ikkagi pöördub jätkuvalt Euroopa Komisjoni poole ja küsib, mis saab selle sellest rahast, sellepärast et sellest rahast, mida ei makstud riikidele välja, kuna riigid ei täitnud kriteeriume, kas see raha jääbki ja neile maksmata või, või makstakse hiljem või kuidas see käib? seega me peame olema ettevaatlikumad, ei maksa kogu aeg Euroopa Komisjonile peale pressida, sest et olukord on keeruline. ma vabandan, et rääkisin praegu sel teemal siin, aga hea meelega olen nõus arutama kõikide liikmesriikide olukorda, sealhulgas oma riigi olukorda, mis on ka väga tõsises seisus. aitäh! proua Sete, palun. jaa, aitäh, ma sooviks rääkida menetlusest. ma arvan, et mitte keegi ei ole äh, aru saanud, et kuidas, milline see menetlus peaks olema ja mis praegu toimunud on. praegu on asi nii, et vana menetluse kohaselt äh, oli meil äh, nõusolekumenetlus. see tähendab, et see, meie komisjon pidi välja töötama äh, seisukoha, andma raportöörile mandaadi, et ta eh, mitteametlikult saaks läbirääkimisi, rääkimistel osaleda komisjoni ja nõukogu vahel. seda menetlust äh, ei ole algatatud, seda ei ole teinud ei komisjon ega ähm, raportöör, nii et praegu ei ole raportööril isegi mitte mandaati praeguse, noh, see tähendab, et äh, nõusoleku menetluse raames ei ole parlament oma nõu-, õigusi praegu ära kasutanud ehm,. ma kuulen end-, kuulun nende hulka, kes ikka ja jälle soovisid, et äh, raportöör saaks läbirääkimismandaadi, mida tal senini ei ole, ta lihtsalt on kuulanud pealtkõnelusi, sest kõik muu ei oleks äh, olnud äh, kooskõlas. Äh, ja see on see probleem, et isegi vanade õiguste järgi meil ei ole praegu asi korras. reaalselt on nii, et nõukogus on kokkulepe, meil on kor-, korrapere tekst ja küsimus on selles, et mida me sellega teeme. vähemalt võime me öelda, et tegemist ei ole enam komisjoni algatusega, vaid nõukogu, nõukogus on toimunud lugemine, nõukogu on võtnud vastu seisukoha, aga parlamendil ei ole veel äh, positsiooni. Äh, sellel komisjonil, meie komisjonil ei ole äh, komisjoni ja meie positsiooni ja meie raportööril ei ole mandaati. vähim, mida me võiksime saavutada, on see, et menetlus oleks meie komisjonis ja parlamendis, et raportöör saaks mandaadi sest muidu praktiliselt jõuaks me nii kaugele, et me oleme oma õigused maha mänginud. seetõttu on minu ettepanek, sõltumata sellest äh, töölist, mis meil on, ja mis puudutab seda, et kas me järgime vana või uut menetlust, et kõigepealt me võiksime äh, me oma komisjonis äh, menetlust alustada, et meil oleks Äh, ajakava ja me saaksime raportöörilt raporti, mitte üksnes töödokumendi ja siis me võiksime mõtelda, et millise kuju see raport võtab, kas me lähme kohe seadus, äh, õigusloomelisse menetlusse või on tegemist klassikalise raportiga. see kõik on võimalik ja seda saab teha ka selle kaheksa nädala jooksul ja siis peetaks kinni ka sellest tähtajast, mis on ette nähtud väi-, riiklikele parlamentidele ja me saaksime parla-, paralleelselt tööd teha, aga me peame siis äh, selle oma otsuse langetama kaheksa nädala jooksul, minu meelest on see võimalik, isegi kui me võtaksime Coreperi teksti aluseks. see oleks siis äh, ka järeleandmine nõukogule, me ütleme, et äh, vana komisjoni dokumenti on Coreper muutnud, me teame, et komisjon tõenäoliselt võtab aluseks Coreperi teksti uue ettepaneku jaoks. me võime öelda, et me lähtume sellest, et tõenäoliselt see nii läheb, nii et me võtame Coreperi teksti aluseks ja ütleme, et see, et asi on nii, nagu komisjon teeks meile sellise ettepaneku, teoreetiliselt on see võimalik ja Coreperi teksti alusel langetame me otsuse, mis annab raportöörile mandaadi. see on meie kodune ülesanne, mida me ei ole seni ära teinud me võime, nagu öeldud, teha selle asja ära, siis oleks mandaat olemas ja siis me võiksime mõelda, et mida me siis äh, teeme, kas me ootame kaheksa nädalat ära, mina oleks selle poolt, siis see oleks kindlam variant, aga pärast seda ei ole meil enam eriti palju aega täiskogul hääletamiseni ning siis me võime komisjoni istungi ja täiskogu istungi vahel mõelda, kas tegemist on kaasutustamismenetlusega ka Mm, selleks, et täita Lissaboni lepingust tulenevaid nõudmisi või mitte. küsimuseks on aga, et äh, mis äh, sisuliselt välja tuleb, aga seda ei tea siin mitte keegi, sest äh, meil ei ole üldse mingit komisjoni, meie komisjoni otsust, meil ei ole ka sisulist arutelu olnud, meil on lihtsalt räägitud menetlusest. ja ma arvan, et sõltumata sellest, millise menetluse me valime, peame kõige, peaksime kõigepealt selgeks tegema, milline on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, me peaksime siin otsuse vastu võtma ja andma raportöörile mandaadi, sest seni äh, peab ta läbirääkimisi oma nimel ja mitte meie komisjoni nimel. väga oluline on seda äh, selgelt välja öelda, mitte kordagi ei ole ta variraportööride arvamust avalikult välja öelnud, ta on teinud seda mitteametlikult ja vielen Dank, Frau Vorsitzende. aitäh, mis puudutab äh, protseduur, menetlust, siis ma olen nõus äh, eelkõnelejaga ja Rahvapartei kolleegiga, arvestades selle teema tähtsust, me peaksime tõesti jala ukse vahele saama. mis puudutab sisulist arutelu, arvan ma, et me peame e-, eesmärkides selgust saama, minu jaoks on üks eesmärk väga oluline, me peaksime jõudma nii kaugele, et me äh, saaksime kiiresti komisjonilt andmed, et milline on ähm, piirkondlike toetuste määr ja et me siis saaksime üritada muuta neid asju, mis ei ole äh, korras ja kas see on seotud nüüd äh, bürokraatlike raamtingimustega või mingite muude põhjustega, seda me peame mm, alles vaatama, aga see on see oluline teema, et me peame vaatama, kuidas me saaksime kiiresti sellesse menetlusse sekkuda, eriti arvestades äh, neid võimalusi, mis meil on nüüd Lissaboni lepingu äh, tõttu colleague, nobody wants to speak, I would like to ask the kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, kuid ma siiski vabandan Excusez-moi, just, euh, madame. palun vabandust, äh, ma tahtsin äh, teile lihtsalt öelda, armsad kolleegid, et äh, mis puudutab eelarv-, mm, tööhõivekomisjoni poole pöördumist, siis ma arvan, et see oli üks sotsiaaldemokraatide liige, kes arvas, et tööhõivekomisjon peaks selle teema puhul olema juhtivkomisjon. ma teen ettepaneku, et te teeksite läbirääkim-, peaksite läbirääkimisi oma fraktsioonis, et kas me ei võiks, arvestades, et kas et kas nad ei võiks tagasi võtta seda äh, taotlust, mida, mille nad esitasid selleks, et asi läheks kiiremini? Just very briefly I would like to lühidalt ma tahaksin teile teada, et ma olen proua Pervanš Bereši kirjale vastanud ja komisjoni esimeste konverents kahjuks ei saa tegeleda selle küsimusega enne seda, kui parlament on alustanud menetlust selle määruse, me kahjuks enamat praegu teha ei saa, kuigi me suhtume aktiivselt sellesse. ja ma palun nüüd Euroopa Komisjoni esindajat Rudolf Nislerit, et ta äh, annaks meile ülevaate sellest, kuhu komisjon on jõudnud selles küsimuses. tänan, esinaine. komisjon valmistab ette otsust nõndanimeda omnibussi kohta äh, ja selles omnibussi teatises on selgitatud ka seda teemat, kuid ma tahaksin teile selgitada, millest lähtub meie õigustalitus õigustalituse arvates komisjon on juba ametlikult Europarlamendile edastanud juulikuus endise nõusoleku menetluse alusel oma algse ettepaneku ja seetõttu pole põhjust komisjoni poolt täiendava ettepaneku esitamiseks. Pole ka Eh, sellist ametlikku uut ettepanekut olemas. kuid meie juristid on selgelt öelnud, et, et sellest ajast alates on olukord muutunud, on tekkinud uus poliitiline realiteet, mis eh, tegi vajalikuks uue vahesammu, eh, see mitteametliku dokumendi komisjoni poolt, mille komisjon on välja pakkunud, mis sarnaneb sellele kompromissettepanekule, milleni jõuti Koreperis ühehäälselt. ja Koreperi otsus on nüüd poliitiline fakt. ja sellest lähtudes me oleme otsustanud oma tööd jätkata. ilmselt tekkinud ka õiguslik küsimus selles osas, kas nõukogu saab äh, ametlikult selle otsuse Europarlamendile edastada, kuid ma loodan, et nõukogu õigustalitus leiab võimaluse selle dokumendi edastamisega Europarlamendile vormi kohaselt. Te olete ilmselt teadlikud, et komisjon on heaks kiitnud Koreperi otsuse, on selle tunnistanud tegelikuks faktiks ja nüüd on teiste institutsioonide huvides edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik, selleks et jõuda lihtsustusmeetmete ja rahalise abi osutamisele asjakohastele riikidele nii võimaliku, nii kiiresti kui võimalik. ja seetõttu meie arvates arvestades Euroopa Parlamendi kaasamist ja nõukogu kaasamist kaasotsustusmenetluses, et anda täiendavad tõuged selle tööle ja töö peaks jätkuma edaspidi trialoogi kontekstis, eh, mis tuleks ette valmistada nii kiiresti kui võimalik. tänan, kas on veel küsimusi komisjonile täiendavate selgituste saamiseks või sellest piisab? mulle tundub, et piisab meie jaoks selleks, et alustada ametlikku tööd, on vaja äh, saada täiskogult vastava nõusoleku dokumendi. me juba kaks kuud tagasi me arutasime menetlust ja me jätkame praegu mitteametlikud tööd selles ulatuses, mis on võimalik, selleks, et mitte aeglustada tervet protsessi, oodates rahvusparlamentide heakskiidu. ma saan aru, et kõik kolleegid, kes võtsid sõna, põhimõtteliselt pooldasid töö jätkumist Coreperi otsuse alusel, teadmata, kas komisjon või nõukogu saadab parlamendile uue ettepaneku või mitte. see on hea märk, sest see annab raportöörile aimu sellest, mis suunas liikuda raporti ettevalmistamisel, kuid me ei saa ametlikult alustada tööd, kuni me pole saanud täiskogult vastava mandaadi ja komisjon mõtleb selle peale, kuidas edastada ametlik ettepanek parlamendile läbi nõukogu ja kui me oleme selle kätte saanud, siis me asume kiiresti tööle, rakendades kõiki eh, tavamenetlusi, nii nagu kord ette näeb kas sain õigesti aru? proua Schröter soovib sõna. põhimõtteliselt komisjon äh, kinnitas seda, mida ma ütlesin. Äh, üks asi on, üks probleem on seni lahendamata võtta. Äh, meie komisjonil ei ole praegu mingit seisukohta, meil ei ole äh, raportöörile antud mandaati, me ei saa osaleda triloogil. see tähendab, et parlament mängib ise oma õigused maha ja mina olen arvamusel, et hädavajalik on teil see, et teie eesistujana esinaisena hoolitsesite selle eest, et meil oleks võimalus oma seisukoht paika panna, et meil oleks raport äh, muudatusettepanekutega ja et äh, nii loodaks üldse eeldused triloogil osalemiseks, sest muidu me oleme täiesti mängust väljas, praegu oleme täiesti mängust väljas komisjon täiesti õigusega kinnitas, et komisjon on oma ajakavast kinni pidanud ja ainus, kes on äh, maha maganud asja, on äh, Regionaalarengu Komisjon. see on väga ebaõiglane, mis te ütlesite. aga nagu te teate, Regionaalarengu Komisjon ei ole dokumenti saanud, sest see peab läbima täiskogu arutlusel ja Europarlamendil ei ole seda olnud ja seetõttu, et praegu valitseb äh, arvamuste lahknevus komisjoni ja parlamendi õigustalituste vahel ja härra Kirillov äh, sai viimastel kuudel ainult mitteametlikult töötada selle teema kallal, et aru saada, mida see määrus sisaldab ja mida on vaja muuta ja kui meil äh, avaneb võimalus asuda ametlikult tööle, ainult siis me saame seda äh, teha ja me ei saa äh, Regionaalarengu Komisjoni mm, protseduurireegleid rikkuda. loomulikult me teeme jõupingutusi selleks, et kõik õigeaegselt lõpetada. härra Kurillov soovib kommenteerida. Mm. ma nõustun teiega, esinen, loomulikult meil on vaja täiskogu mandaati äh, ja komisjonipoolseid instruktsioone vastasel juhul me satume naeruväärsesse olukorda. me tegelikult ametlikult ei tea, mida me saame. eelmisel nädalal ma sain teatud signaali komisjonilt, täna ma kuulsin midagi muud ja seetõttu minu ettepanek on komi-, ma ei saa soovitada komisjonil alustada tööd millegi kallal, mida meil pole ja mida me ei tea. kui me saame täiskogu mandaati, siis on olukord teine. kuid selleks on vaja ka komisjonide esimeste konverentsi otsust selle kohta, kas see jääb meie komisjoni pädevusse või mitte. ma olen tänulik kõikidele kolleegidele, kes mulle abi osutavad. meil on vaja siiski teada, kas see jääb meile või mitte. ja ma nõustun küll proua Schröderiga, et mm, vahepeal me peaksime mitteametlikult tööd jätkama, kuid eh, see ei ole mitte meie komisjoni süü, vaid nõukogu süü, kes on venitanud asjaga kuid ja me oleme lihtsalt kõrval seisnud ja oodanud kõik need kuud. oleme küll omavahel seda mitteametlikult arutanud, kuid me ei saa alustada isegi väiksemate sammude tegemist. ja ma mõistan kõikide kolleegide mured äh, selle üle, et aeg kulub, kuid me ei saa midagi teha, kuni menetlus pole ametlikult käivitunud. kui see ettepanek paketina laekub parlamenti, alles siis me saame hakata täitma oma rolli ja äh, läbi suruma otsust. me loodame, et komisjon teeb täna oma omnibussi teatise kohta otsuse ja et see jõudub ka parlamenti ja täiskogu annab selle mandaadi oma täiskogus detsembris meie komisjonile ja siis me loodame teie raporti eelnõu esimeseks lugemiseks juba jaanuari täiskogul, mis toimub kahekümne viiendal jaanuaril kaasotsustusmenetluse jaoks jaanuari lõpuks. ja kaheksa nädala pärast me võib-olla saame ka muudatusettepanekud, me ei saa ainult lõpphääletust korraldada, selles me oleme kokku leppinud, aga me saame juba jaanuaris teie ettepanekut arutada I think we, we have more. Nonii, mulle tundub, et me oleme põhimõtteliselt oma seisukoha täna formuleerinud, proua Schütter veel. proua esinaine, kui õige on see, et te pole mid-, mingeid dokumente saanud, kuidas ütleb äh, komisjon siis, et ta on meile saatnud dokumente? see tuleks äh, välja selgitada, ma ei taha mingeid etteheiteid siin teha, aga mina saan aru, et äh, me juba teame pikka aega, et tegemist on dokumendiga ja me ei ole lihtsalt äh, reageerinud sellele, et komisjonis ei ole meil olnud äh, selget menetlust, me oleks võinud ka nõusoleku andmise menetluse raames äh, oma seisukoha välja kujundada, see oleks olnud, äh, siis me oleks andnud mandaadi, saanud mandaadi anda raportöörile ja tal oleks võimalik äh, olnud minna täiesti teistmoodi nendele kõnelustele. ja praegu te ütlete, et me peame ootama, kuni meie poole ametlikult pöördutakse, aga me võiksime siis siseselt siiski panna paika menetlus, milles me kokku lepime, et äh, tegemist on tavapärase seadusandliku menetlusega, et äh, mandaadi saab raportöör ja me võime oma ajakava ka pan-, paika panna ja välja saata ja me võime sinna kirja panna variandid, et selle menetluse puhul me lähtume sellest, et me saame detsembris äh, ametliku pöördumise see tähendab aga, et me paneme täpselt paika, millal esitatakse muudatusettepanekuid, millal on ette nähtud hääletus ja kõik need asjad on ju võimalik praegu paika panna, ma ei taha siin öelda, et kui midagi äh, läheb valesti, et siis teie olete äh, süüdi, aga minu meelest on lihtsalt viimane aeg, et me paneks paika äh, menetluse ja ma tõesti palun väga tungivalt, et te hakkaks tegutsema. Lambert van Nistelrooy, please. härra Lambert van Nistelrooy, palun belangrijk is dat we over die... aitäh, proua esinejana. hea oleks, äh, kui me saaksime sekretäriaadilt äh, ka väikse teatise selle kohta, oluline oleks teada saada, et millal neid asju edasi saadetakse ja et meil oleks väike kok-, kokkuvõte selle kohta, et me saaks järgi vaadata, kui meil on küsimusi. me ei saa ju rohkem oodata, me ju äh, oleme alati olnud äh, osalenud ja meil on olnud fraktsioonide ülene tohutult suur probleem sellega, et jäetakse ära kaasrahastamine ja see ongi just äh, kõige kurja juur ja see tekitaks äh, tohutuid suuri probleeme. me ei tohi olla liiga agarad selle teema puhul meil on läinud juba väga palju aega, aga meil kõigil on olnud oma konkreetne roll, meil on olnud mitteametlikud äh, kõnelused ja me oleme olnud äh, väga rahulolematud selle ettepanekuga, mis äh, esialgu meile esitati. ja praegu on meil see võimalus, et detsembris esitatakse ametlik seisukoht ja selleks oleme valmistunud. ja eks me siis näe, mis meile esitatakse, mida nõukogu meile esitab Ehm, siis oleks tegemist väga pragmaatilise ettepanekuga ja võiks lahendada ära need probleemid, mis äh, meil on ja meil ei oleks äh, seda teatrit äh, selle süsteemi ümber. Ehm, see ei tähenda ju ühtekuuluvuse ja, ja, ja regionaalpoliitika tugevdamist, vaid nõrgestamist. ning veel kord ütlen, et ma sooviks sekretäriaadilt saanud äh, so-, sooviks sekretäriaadilt saada mingit äh, lühikest teatist selle mm, kohta ja mul ei ole tunnet, et me oleks midagi valesti teinud, seda muidugi võib ka teisiti näha, aga ma arvan, et me peaksime raportööri toetama ja siis me saaksime edasi tegutseda. nii et äh, me teame seda tekst, me tunneme seda teksti, sisulisi probleeme meil ju ei ole. Eh, sí, una aportación eh, en cuanto al procedimiento y al contenido del documento que estamos sooviks rääkida sellest äh, menetlusest. mis menetlust puudutab, siis äh, toetan meie kolleegi ettepanekut, et äh, me võtaks arvesse Coreperi ettepanekut ja mis puudutab nüüd sisulist poolt, siis sotsiaalfondi kaasamine ei lahenda probleemi aga kohustuste automaatne paindlikumaks muutumine, seal me ei peaks komisjoni ettepanekuga nõustuma. see ei tohi unustada, et kriis on avaldanud ka väga suurt mõju. kas keegi soovib veel midagi öelda? ma eeldan, et Regionaalarengu peadirektoraadi kolleegid nüüd äh, kutsuvad peadirektorit üles äh, see dokument parlamenti saata nii kiiresti kui võimalik ja siis jaanuarikuus on meil paigas tähtaeg, seal tuleb koostada, tuleb liik-, jõuda nii kaugele, et me teeme läbi ka esimese lugemise. nii et põhimõtteliselt hakkame sellega tööle. nüüd siis võime edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras. selleks on päevakorrapunkt number kuus aga palun veel üks sõnasoovija, komisjon, palun. aitäh, esinaine. lihtsalt, et asjad oleks nüüd täiesti selged. komisjon esitab ainult sellise teatise, kus on kirjas see, milline on menetlus kaasotsustamise protseduuri puhul, see on seal kirjas. nagu ma ütlesin, ei saa olema mingit täiendavat dokumendi esitamist do komisjoni poolt, seda sellepärast, et komisjon saab aru selliselt, et kahekümne neljandal juulil käesoleval aastal esialgne komisjoni ettepanek juba saadeti Euroopa Parlamendile, see on juba edastatud. ja Omnibus lihtsalt äh, kordab selle üle, et see on juba saadetud lihtsalt peame vaatama, milline on praegu meie poliitiline reaalsus. Koreperis jõuti kompromissini ja me leiame, et tulemuslik töö peaks jätkuma. ja loomulikult tuleb arvestada nii Euroopa Parlamenti kui nõukogu esinaine. ma saan aru, et Euroopa Parlamendi õigustalitus kiidab selle ka heaks ja siis me olemegi jõudnud sellisesse olukorda, et Regionaalarengu Komisjon võib lihtsalt avaldada oma toetust, aga ei saa kogu ülesannet enda kanda võtta. aitäh, lähme edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, komisjoni aruanne valge raamatu kohta ja pöördun kohe Salvatore Caronna poole. härra Caronna, palun, sõna on teil. John, is he here? Should be. Is Mr Car-, yes. Mr Caronna is here? Can you just make Grazie it... Presidente, molto brevemente anche per recuperare tempo. aitäh, teen väga lühidalt selleks, et ähm, kaotatud aega tagasi teha. ma olen oma arvamuse juba esitanud ja äh, komisjoni valge raamatu kohta kliimamuutustega kohanemise mm, Euroopa tegevusraamistik järgmisel äh, nädalal kohtuvad riigid Kopenhaagenis ja äh, räägivad sellest, kuidas äh, ühiselt tegutseda, reageerimaks kliimamuutustele. me loodame kõik, et äh, seal jõutakse ühisele seisukohale, et mida teha ja kuidas lahendada äh, seda olukorda, mida nähakse suurima väljakutsena järgnevate aastakümnete jaoks. me teame juba praegu, et järgmisel viiekümnel aastal seisame me silmitsi kliimamuutustega. tegemist on äh, temperatuuri tõusuga, mere, ookeanipinna tõusuga, raskustega äh, toiduainete äh, tootmisel, äh, terviseprobleemidega ja kõigele neile probleemidele on vaja leida lahendusi, vaja on leida selliseid võimalusi, mis äh, vähendaksid kasvuhoonegaaside heidet ning vaja on keskkonnasüsteemi mm, paindlikumaks muuta ja komisjoni valges raamatus luuakse, üritatakse luua mm, Euroopa Liidu ühist raamistikku ja rahvusvahelise tegevuse toetamine on samuti ette nähtud kliimamuutuste vastases võitluses ja ette on nähtud ka äh, arenguriikide toetamine, vaja on töötada välja kompleksne strateegia, mis oleks võimeline mm, tule, nende tulevikus, neid tulevikustsenaariume arvesse võtma. me teame, et äh, kliimamuutustega kohanemise strateegia on äh, ka uueks võimaluseks äh, investeeringutele mm, mm madala süsinikuheitmega majandus, kõrge energiatõhusus, eh, vähe energiat tarbivad tooted, see oleks suur inno-, stiimul innovatsiooniks ja eriti just praegusel kriisi ajal on sellel kõigel väga suur tähtsus. me teame, et kliimamuutused on piirkonniti väga erinevad ja Euroopas kannatavad kõige rohkem lõunapoolsemad piirkonnad, Vahemere piirkond, aga kannatavad ka mägised, mägipiirkonnad nagu Alpid ja äh, rannikualad ja me ei tohiks unustada ära ka äärepoolsemaid piirkondi. järgmistel aastatel võib äh, tekkida järjest suuremaid erinevusi erinevates äh, piirkondades. ma toon ainult ühe näite, see puudutab energeetikasektorit. Äh, kliimamuutused äh, mõjutavad nii nõudmist kui pakkumist. meil on võib-olla tegemist sellise olukorraga, kus sademed ja liustike sulamine tekitavad olukorra, kus Põhja-Euroopas on viie protsendi võrra rohkem kasutada võimalik äh, hüdroenergiat ja ka lõunapoolsetes piirkondades vähenevad sellised võimalused kahekümne viie protsendi võrra. samasugused äh, muudatused äh, puudutavad näiteks ka põllumajandust ja muid valdkondi, aga ma soovitaksin, soovisin rõhutada komisjonis, kus me tegeleme ühtekuuluvusega Euroopa Liidus, et tegemist on teemaga, mis on väga oluline selles kontekstis ja me peaksime erilist tähelepanu pöörama sellele teemale. sooviksin rõhutada kahte asjaolu. esmalt tuleb äh, edendada poliitikaid, mis on võimelised avalikke ja erainvesteeringuid äh, niimoodi suunama, et äh, need oleksid, läheksid ühes suunas. ja teiseks me peame toetama komisjoni ettepanekut, et loodaks äh, juhtrühm, mis tegeleks kliimamuutuste mõju ja sellega kohanemisega ja sinna tulevad äh, kaasata ka, tuleb kaasata ka piin-, piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi. So-, äh, tänan ka kõiki kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid. suur tänu, härra Tromopoulos, palun. aitäh, proua esinejana. tegemist on äh, olulise teemaga. ja kindlasti peame me ka meie oma äh, panuse andma ja seda me teemegi oma arvamusega. see äh, arvamus läheb õig-, õiges suunas ja ma teen mõned ettepanekud, äh, mida võiks ka arvesse võtta. kolmas punkt, siin on juttu sellest, et tuleb kiiresti reageerida äh, ülemaailm, üleilmsele soojenemisele, et äh, ei tule võtta üksnes meetmeid heitmete vähendamiseks, vaid äh, on vaja ka poliitilisi meetmeid ning mina sooviks, et siin viidataks ka õiguslikult siduvale kokkuleppele. me oleme sellest rääkinud ka volinik Tiimasega ja siin viidatakse siis ka komisjonile ning me peaksime räägima ka kasvuhoonegaaside vähendamisest. ma tahaks äh, siin äh, mainida seda sellepärast, et IPPC räägib äh, kahekümne viiest kuni neljakümnest protsendist, Euroopa Liit aktsepteerib kolmekümmet protsenti, see on kolm, valges raamatus ka ära toodud ja siis äh, need meetmed, mis puudutavad heitmete vähendamist, seal me peaksime ka veidi konkreetsemaks, konkreetsemalt sõnastama seda teksti, et vaja on konkreetseid meetmeid vähendamise kohta ning poliitilised kohandamismeetmed äh, võitlemise, äh, kahjulike tagajärgedega võitlemiseks, äh, piirkondlikud eesmärgid kasvuhoonegaaside vähendamiseks. me ei peaks siin tegelema üksnes riiklike eesmärkidega ning strateegia kohandamine läbivaatamine aastal kaks tuhat kolmteist ja pärast seda me peame rõhutama siin, et saared ja et tuleb arvestada ka saarte ja äärepoolsemate piirkondadega, millel on, millele see mõju on eriti suur ning seitsmendas punktis kus on juttu transpordi infrastruktuurist mm,, me peaksime siin ära mainima ka raudtee. täna hommikul me rääkisime sellest teemast juba, sest ähm, kui võrrelda maanteetranspordi ja raudteetranspordi, siis raudteetranspordis kasutatakse äh, ainult kümnendiku energiast, mis on, läheb maanteetranspordile. ja ühtekuuluvusfond ja sotsiaalfond peavad paremini arvesse võtma kliimamuutuste tege-, kliimamuutusi, eriti mis puudutab äh, põllumajandusmeetmeid ja ühist põllumajanduspoliitikat. härra Obermeier, palun. aitäh. komisjon on õigesti aru saanud, et äh, kliimamuutustega hakkama saamiseks on vaja kaheetapilist äh, lähenemist, esmalt kasvuhoonegaaside heitme vähenemist, kliimakaitsemeetmeid ja teisalt meetmeid muud, muutunud kliimaga kohanemiseks. ma olen pärit ühest Austria piirkonnast, kus on äh, kaks ohtlikku tuumajaama lähedal, üks äh, Tšehhis, Teemelinis ja teine Mohotšis ja see ma, me peaksime, ma vaatama, et meie kliimakaitsemeetmed oleksid äh, sobivad, sest äh, tuuma ja äh, jaamad ei anna erilist panust, sest nendega on seotud väga suured investeeringud, aga mm, nende panus on väike ja reaktorid on väga ohtlikud. nii et nendega on seotud ka suured tervishoiuprobleemid ning oluline teema on ka äh, koostöö Alpide piirkonnas kohandamismeetmete alal, sest Alpe puudutavad väga kliimamuutused. liustikud äh, sulavad, meil on palju laviine ja ja Alpid sisuliselt on nagu Euroopa veetorn ja Donau ja Puu ja teised jõed saavad Alpidest puhast vett ja seetõttu tuleks äh, ette näha Alpide piirkonna jaoks äh, piirkondlikud äh, meetmed ja seda tuleks ka meie arvamus arvesse võtta, aitäh. Thank you very much, madam. suur tänu. proua Schröter, palun proua Schreiter, minu meelest on väga huvitav see, mida eelkõneleja ütles. ma arvan, et äh, arvamuses tuleks äh, keskenduda meie valdkonnale ja me peaksime vaatama, et äh, kuidas ühtekuuluvuspoliitika saaks anda panuse kliimamuutuste vastasse võitlusesse, me teame, et meil on väga palju koduseid ülesandeid, mis me peame ära tegema, hetkel läheb väga palju raha kliimavaenulikesse investeeringutesse ja seda tuleb, tuleks muuta ja seda teemat tuleks käsitleda ka arvamuses, sest see on see panus, mida meie saaksime anda selleks, et äh, ohustatud piirkonnad ja nende hulka kuuluvad siis ka alpid, nagu öeldi, ja rannikupiirkonnad. Äh, me peame alati nendega arvestama. ja ka saared kuuluvad nende piirkondade hulka nii et me peame alati mõtlema sellele, et millist rolli mängib ühtekuuluvuspoliitika kliimamuutustes ja kuidas me peame, milliseid muutusi me peaksime tegema selleks, et äh, panus oleks positiivne. ning teine asi, tuleks vaadata, et mida saab ära teha lokaalsel tasandil. me te teame, et kohalikul tasandil alates äh, kahekümne esimese sajandi äh, tegevuskavaga on äh, tehtud ära väga palju ja mm, kahjuks ei ole mm, teada, kui palju see on ära tehtud selle, selle raames ning meie komisjon peaks hoolitsema selle eest, et kohalikud omavalitsused ja piirkonnad, kes, et, et nad saaksid ka meilt toetust teisalt aga meie komisjoni ülesandeks oleks äh, valge raamatu osas komisjoni tähelepanu juhtida sellele, et äh, kuidas äh, teisi innustada kliimamuutuste vastu võitlema. ning viimane asi, mida tuleks kindlasti ära mainida selles arvamuses, on see, et meil on läbi viidud äh, väga oluline uurimus äh, piirkonnad äh, aastal kaks tuhat kakskümmend ja seal on ka juttu ohtudest piirkondadele ja et milline kui palju, kui suurt osa rahvastikust see puudutab, kui suurt osa rahvastikust ohustavad kliimamuutused, milliseid, milline kahju on sellega seotud piirkondadele, ähm, bioloogiline mitmekesisus on ohus, aga mitte ainult see, vaid äh, ohus on ka piirkondade majandus ja selles uurimuses on seda väga põhjalikult käsitletud ja ma arvan, et me peaksime viitama sellele oma arvamuses ja oma järeldustest, järeldustele viitama, aitäh. suur tänu ja siinkohal, enne kui annan sõna Lambert Van Nistelrooile, tahan öelda järgmist. seda dokumenti on nõrgestanud just nimelt need eri, eri, erinäoga Euroopa poliitikad. ma arvan, et tõesti peame võtma arvesse seda, mida ütles proua Schütter ja vaatama neid erinevaid poliitikaid ja nüüd härra von Nistelrooy, palun. Wat ik eh, een beetje mee heb, hè, de vreugde die, de, die onze rapporteur uit. Aitäh, see on just see probleem, mis meil on. meil on, ma ei ma ei ole eriti rahul selle arvamusega, kui see äh, läbi lugeda, siis äh, igas äh, punktis on komisjon, juttu komisjoni ettepanekutest ja liikmesriikide meetmed, meetmetest. tegemist ei ole ju rohelise raamatuga, siin peaks juttu olema sellest, mida teevad piirkonnad Mm, sõnades on palju ära tehtud, aga äh, tegelikult ei ole ju väga palju toimunud. mulle meeldiks hoopis teistsugune arvamus, kus me ei kordaks seda, mida tehtud on, vaid me, me ütleks, et kuidas tuleb kohanduda kliimamuutustega ja et tuleb kaasata piirkondi ja linnu. kui mm, me seda ei tee, siis me võime küll öelda, et äh, tore on, et äh, kliimamuutused muudut-, puudutavad rannikuid, alasid ja teisi piirkondi. meil on ju olemas see äh, Euroopa kaks, aastal kaks tuhat kakskümmend uurimus, seal on ära toodud kõik äh, piirkonnad ja see, kuidas kliimamuutused neid puudutavad ja me peaksime selle siin ära tooma. see äh, arvamus läheb küll õiges suunas, aga sellest ei piisa, see ei ole piisavalt hästi sõnastatud, see ei ole piisavalt täielik ja kui ma vaatan siin nüüd äh, ettepanekute nimekirja, et jah, meil on vaja rohkem vahendeid ja mm, tundub, nagu oleks tegemist jõuluhane või karpkalaga. Äh, tuleb mm, küsida, et kust need raha tuleb, rahad tulevad, et loomulikult äh, regionaalfondist või sotsiaalfondist, kui me korralikult läbi ei mõtle, mis meetmeid me tahame, siis me jätame äh, kõigile lihtsalt vabad käed, et äh, me peame täpsemalt äh, sõnastama, et mida me soovime. ja selles komisjonis me oleme öelnud, et midagi tuleb muuta, aga kui asi ei lähe nii, nagu me tahame, kui to toimuvad katastroofid ja toimub, toimuvad kliimamuutused, siis on meil Euroopa Solidaarsusfond solidaarsusfond, fondi on kohandatud, meil on instrumendid, et inimesi aidata. kui on toimunud äh, metsatulekahju, siis saab äh, tegeleda taasmetsastamisega, seda on võimalik väga paindlikult äh, teha. nüüd ma räägin võib-olla nii, nagu meie e-, esinejanegi, me peame lõpuks hakkama reageerima meil on äh, instrumendid, aga me peame leidma parimaid lahendusi. mina teen kõik, äh, andmaks oma panust, et äh, see arvamus oleks konkreetsem. meil on parlamendis tuhandeid arvamusi, see läheb juhtivasse komisjoni, nad ütlevad, et tegemist on kümnenda arvamusega. aga me peame tõesti ähm, tegelema, et millised on põhiprobleemid. suur tänu ja härra Pesset, palun. aitäh, proua esinaine. ma arvan, et valge raamatu osas peaks meie komisjoni äh, panus seisma selles, et äh, me ütleme, et võitlus kliimamuutuste ja selle tagajärgide vastu peab äh, muutuma regionaalpoliitikate prioriteediks ja mm, sellest tuleks teha siis äh, järeldused ka tagajärgede kohta, tegemist ei ole mingi sektoriaalse võitlusega majandusvaldkondade kaudu, vaid äh, tegemist äh, peab olema meie majanduste täieliku muutumisega ja meil oleks äh, ka üks äh, põhiline vahend, nimelt kliima, territoriaalsed kliimaplaanid. nii nagu mina neid territoriaalseid kliimaplaane Prantsusmaalt tunnen, seal on küll äh, soovitud ähm, ka poliitilist äh, jätkusuutlikkust, sidusust tagatud, tagada. et äh, ma, äh, seal on ette nähtud, võetud arvesse ka planeeringuid, bioloogilist mitmekesisust, majandusprobleeme, ähm, põllumajandust ähm, ja linnadega seotud probleeme, nii et mina oleks väga selle poolt, et sellised äh, territoriaalsed kliimaplaanid äh, oleksid kokkusobivad äh, Kopenhaageni järeldustega ja et need oleksid ka kaasatud valgesse raamatusse ja et neist saaks regionaalpoliitika selgroog. aitäh. Just said and Sean Kelly is the last speaker. suur tänu ja nüüd palun Sean Kelly's. suur tänu, proua esinaine viimase paari aasta jooksul on üha enam hakatud äh, aktsepteerima seda, et meil on tegemist äh, probleemiga kliima osas. vähemalt minu riigis on seisukohad viimasel ajal tõesti hakanud muutuma, eriti tulenevalt sellest, et äh, viimasel ajal on toimunud üleujutusi sellistes piirkondades, kus mitte iial varem ei ole üleujutusi esinenud ja oluline on see, et see ei ole selline ühekordne juhus, vaid see hakkab korduma aastate jooksul pidevalt ja see kõik on seotud kliimamuutustega. ja mulle tundub, et on jõudnud kätte aeg midagi selles osas ette võtta kliima soojenemine on üleilmne probleem ja see vajab üleilmset lahendust. see tähendab omakorda seda, et meie Euroopa Liidu tasandil peame andma inimestele suuna kätte, loodame, et teised järgivad meid. taastuvenergiat teema on midagi sellist, millega ilmselt äh, tegelevad mitmed inimesed ja paljud üritavad ka siseneda taastuvenergia turule. hetkel ei ole see küll sugugi rentaabel ja selge on see, et äh, seda tuleb hakata lähiajal uurima. samuti tuleb investeerida teadus- ja arendustegevusse ja tuleb äh, loomulikult äh, pöörata tähelepanu transpordisektorile, seal on suuri probleeme. kui me vaatame, kui palju sõidukeid äh, liigub meie teedel maailmas, siis äh, järgmise kümne-viieteist aasta jooksul sõidukite arv kahekordistub. see on väga suur muutus ja selge on see, et me peame hakkama probleemi lahendama, mitte lihtsalt üritama vähendada seda muutust elamuehitus on veel üks sektor, mida on võetud justkui iseenesestmõistetavana. nagu ma aru saan, siis kuskil viiskümmend protsenti CO2 heitmetest on just tingitud hoonetest, hoonete energia tarbimisest. samuti on märgitud ära põllumajandust, ka seda teemat tuleb arutada minu meelest kaldutakse pidevalt ründama põllumajandussektorit, justkui põllumajanduses pärineks enamik CO2 heitmetest. loomulikult on tarvis pakkuda ka väljaõpet, tuge viimase paari päeva jooksul oli siin parlamendi juures, on, me oleme näinud siin loosungeid, kus on kirjas less meat, less heat ehk et vähem liha tarbimist, vähem ka CO2 heitmeid lõppkokkuvõttes. võib-olla tõesti siin on iva sees. ja lõpetuseks tuumaenergia mina pärinen sellisest riigist, kus tuumaenergia on täiesti tabusõna, sest et kui seda kõva häälega mainida, siis võib äh, kuulikerre saada. aga samal ajal ma vaatan Inglismaa suunas või Prantsusmaa suunas, siis Prantsusmaal on minu meelest viiskümmend kaheksa tuumajõujaama. meie, Euroopa Liit, peame võtma vastu konkreetse poliitilise otsuse, vaatama, mis on plussid, mis on miinused. ei tohiks lahendada asju tuginedes ainult oma emotsioonidele tuumaenergiatööstus on samamoodi seda meelt, et tuleb ikkagi prügi käidelda, taaskasutada, aga, aga neil on selliseid äh, häid põhimõtteid ja me peame kaaluma plusse-miinuseid ja ei tohi lasta oma emotsioonidel mängu astuda ja seda ennekõike põllumajanduse ja tuumaenergeetika vallas. suur tänu! ma saan aru, et rohkem keegi sõna ei soovi võtta selle päevakorrapunkti juures muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnendal detsembril keskpäeval, kümnes detsember kell kaksteist null null päeval. kolleegid, palun suhtuge sellesse tõsiselt. mulle tundub, et tõesti praegu on õige aeg märkida ära ja näidata, kui oluline on regionaalpoliitika võitluses kliimamuutustega. mulle tundub, et tegemist on nii-öelda kliimakindla poliitikaga ja see on kindlasti ka oluliseks argumendiks, kui me käsitleme oma poliitikasuundi tulevikuks. nii et muudatuste esitamise tähtaeg veel kord kümnes detsember kell kaksteist null null. ma teen ettepaneku, nihutame, nihutame tänase päevakorrapunkti number seitse homse peale. ja nüüd toimub meil koordinaatorite koosolek. kõik kolleegid, kes koordinaatorite koosolekul ei osale, te võite palun lahkuda. kohtume taas homme kell üheksa hommikul